si sente. Dear colleague, please, we have to go. kallid kolleegid, me peame hakkama tööle, meil on väga tihe päevakord. nii et palun võtke istet ja me alustame. Bene, siete tutti pronti, diamo allora inizio alla votazione. nii, kas te olete valmis, hakkame kohe hääletama nii et kõigepealt resolutsiooni ettepanek kahe tuhande kümnenda aasta eduaruande kohta, mis käsitleb Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki. raportöör on härra Taaler. nii et alustage muudatusettepanek üksteist, kes on poolt. härra Kokan, kas te soovite sisse tulla? härra Kukanil on sõna. vabandust, enne kui me hakkame hääletama, ma tahan, et te paneksite hääletusele ühe suulise muudatusettepaneku, mille pakkusid välja kolleegid. ja see muudatusettepanek puudutab viidet nimele Makedoonia resolutsiooni tekstis. ettepanek on muuta äh, Makedoonia nimetust endise, asendada endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Makedoonia asemel ja vastavalt siis teha muudatused. Va bene, se non ci sono obiezioni, relatore... olgu nii, kui mingeid vastuväiteid sellele ei ole, raportöör on Kaaberi. härra Lambsdorff, kas te olete vastu? ma ei tea, mida kodukord selle koha pealt ette näeb, kas me ikka saame suulise muudatusettepaneku niimoodi teha, aga sellest ühest liikmest praegu piisab. Äh, mina igatahes olen vastu. Äh, üks kolleeg on piisav, kui keegi vastu ei ole, nüüd teie olete vastu, me peame selle hääletusele panema. Äh, nii, üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? ei ole asi selge. nii et kontrollime elektroonilise hääletusega üle asja. üksteist hääletus algas. kümme kolleegi ei ole veel hääletanud Nad ei ole hääletanud, palun tehke nüüd seda. nii, hääletus lõppes. kakskümmend üks, kolmeteistkümne vastu, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist. siiski neliteist. neliteist, kes on poolt? vastu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 kakskümmend kaheksa, hääletus käib. hääletus lõppes. kakskümmend neli kaheksateistkümne vastu, vastu võetud kolmas kompromiss, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt. me peame uuesti hääletama ka neljakümne üle, kolmkümmend üheksa sai vastu võetud, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt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 Kuukani muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli võeti tagasi, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa osade kaupa, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, asi ei ole selge elektrooniline hääletus kaheksakümne kahe üle, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend kuus vastu, kakskümmend kolm poolt, seega tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks lükati tagasi, kaheksakümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, suulise muudatusettepanekuga härra Kuukanilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt. kas te tahate üle kontrollida kaheksakümne kaheksanda? hästi, olgu nii. elektrooniline hääletus, kaheksakümne kaheksanda muudatusettepaneku üle hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend poolt, üksteist vastu. üks jäi erapooletuks, seega võeti vastu. kaheksakümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend osade kaupa, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes poolt? sekretariaat parandab mind, me peame üheksakümne neljanda ka läbi hääletama ja üheksakümne viienda ka, nii et üheksakümmend kuus kõrvale heidame hetkeks üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa on identsed. kas tahate üle kontrollida? teete nalja. üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes poolt? üheksakümmend üheksa kukub ära, kompromiss üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üks, null, kes poolt, vastu. ma arvan, et see lükati tagasi. tahad üle kontrollida? hästi, sada kümme. hääletus algas saja kümnenda muudatusettepaneku üle sada kümme hääletame, mõned ei ole seda veel teinud. hääletus lõppes. kakskümmend üks olid poolt, aga kolmkümmend kolm vastu. tagasi lükatud seega. sada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üks, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse, vabandust, sada kakskümmend kolm, kes poolt, era-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma ütleks, et see võeti vastu, aga päris kindel see ei ole, nii et kontrollime elektrooniliselt üle, sada kolmkümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes kakskümmend viis olid poolt, aga kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa, ei, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Janaku. Euh, härra esimees, muudatusettepanek number viis palun, kas ma tohin siin ühe suulise muudatusettepaneku juurde pakkuda, see on minu muudatusettepanek. meil on vaja kustutada especially the governments, need sõnad. ja edasi läheb Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa Liidu liikmesriigid Eh. olgu nii, te teete ettepaneku kustutada üks osa. selline oli teie ettepanek, ka kui vastuväited on, siis me ei saa sellega nõusse jääda, ma näen, et seal on vastuväide. ei ole vastuväiteid. proua Kornelissen, kas te soovite midagi öelda? kas te soovite sõna? aa, vastu te ei ole. hästi siis saame täiendusega hääletada. kes poolt, vastu? nii, asi on ebaselge, teeme elektrooniliselt, muudatusettepanek viis, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend kahekümne seitsme vastusega võeti vastu kuus, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu. ma arvan, et see lükati tagasi. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus, elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend üheksa oli poolt, seitse vastu, kolm jäid erapooletult, tubli töö suur enamus oli poolt. nii et nüüd järgmine hääletus on meil ja see puudutab eh, raporti eelnõud ebastabiilsusest tingitud ränne ning Euroopa Liidu välispoliitika kohaldamisala ja roll. raportöör on esimene ase, esimees Fiorello Provera. voti favorevoli <laughs> voti contrari, astenuti approvato. kõigepealt muudatus äh, üheksakümmend kaheksa, vastu võetud üheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud ei olnud selge. sada üks elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, ebaselge elektrooniline kontroll, sada seitse. Chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks, kahekümne kuue vastu, sada kaheksa poolt, vastu see on vist vastu võetud. olgu, kontrollime elektrooniliselt sada kaheksa. kui kelle, keegi kahtleb, siis te teate küll, mis tuleb teha. ma pean ju austama teie soove, ükskõik kui kiire meil on. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üheksa, kahekümne kuue vastu, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud jäi ebaselgeks, sada viisteist, elektrooniline kontroll Te hakkate vist väsima, et ei tõsta enam korralikult kätt. sada viisteist. hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks vastu, neliteist poolt, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist. kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, jäi ebaselgeks, kontrollime sada kakskümmend üheksa. hääletus on alanud chiusa la votazione hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis kuue vastu, te lihtsalt ei tõsta kätt korralikult, vabandust. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tore, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võet-, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt sada kolmkümmend kuus. vabandust, sada kolmkümmend kuus on vaja ka ära hääletada, sest sada kolmkümmend ei võetud vastu. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suuline muudatusettepanek üks poolt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 hääletamine on lõppenud, üheksa poolt, viiskümmend üks vastu. vabandust, aga ilmselgelt te hoiate käsi lihtsalt taskus. tagasi lükatud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt. kontrollime saja viiekümne teist. hääletamine on alanud se non alza le mani. Chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli olgu, kontrollime sada viiskümmend kolm Chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa kolmekümne vastu, tagasi lükatud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kontrollime elektrooniliselt. Vicepresidenti, eccetera. Chiusa la votazione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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, jäi ebaselgeks, kontrollime kolmekümne seitsmendat elektrooniliselt. Chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud kolmkümmend neli kahekümne kuue vastu vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt vastu. Te ei näidanud selgelt, nii et kontrollime, kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaheksa neljakümne kuue vastu tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt vastu, vastu võetud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, vabandust, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vahe, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus üks, viited. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud kes on neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis. ei, see langeb ära, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksa, kes poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üksteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud neliteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. peame number kuuteist, seitseteist hääletama nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ei ole selge. elektrooniline hääletus number kaheksateist, hääletus algas. elektrooniline hääletus lõppes. kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud üheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud kakskümmend, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? vastu võetud. nüüd libe komisjoni arvamus. L üks, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? vastu võetud. L kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kolm, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. L4, e, tagasi L3 juurde, elektrooniline kontroll, hääletus algas. L3-ga. hääletus on lõppenud kolmkümmend viis on poolt, kakskümmend neli on vastu, vastu võetud. järgmine on L neli, eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viis, koos suulise muudatusega kolm, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, vastu võetud. kuus, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme, kes poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud, üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus kaksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine pool. kena elektrooniline hääletus L kaksteist, esimene osa. hääletus lõppes. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud kontrollime viiteist üle, hääletus algas. hääletus käib viieteistkümnenda kohta elektrooniliselt. hääletus lõppes. kolmkümmend kolm on poolt, kakskümmend kaheksa vastu, teil oli õigus, see võeti vastu. kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. see seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend üks, kes poolt? kes vastu? erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. DV arvamus D1 kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud elektrooniline hääletus, et kontrollida kolme. hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend kuus kuni on poolt, kaks, kolmkümmend kolm on vastu, tagasi lükatud. neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. number viis, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime üheteistkümne teist osa, hääletus algas hääletus on lõppenud kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kuusteist, kes poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd järgmised käivad kodukorrareegli viiekümne all, alla, siis meil on veel muudatus kakskümmend kaheksa, kas ei ole nii? kas nüüd hääletame kahtekümmet kaheksat? me peame hääletama muudatust kakskümmend kaheksa, mis jäi meil kahe silma vahele hääletus kahekümne kaheksa osas on alanud. see on leheküljel neli. ja andke käega märku. kakskümmend kaheksa Ibrisagitsi muudatus, mis langeb kokku kompromiss viiega, kes on poolt? vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd on elektrooniline hääletus terve resolutsiooni osas, hääletus algas. <laughs> mõned hääled on puudu, aga tõmbame joone vahele. kui ei ole pandud kaarti, siis ei ole ka häält mul on hea meel, tõesti hea meel, et esimene asepresident ja raportöör on saanud viiskümmend kolm poolthäält, ühe vastuhääle ainult ja kolm erapooletut. õnnitlused teile. Bene, abbiamo, abbiamo un ultimo voto. Discarico. üks hääletus on veel järele jäänud. Generale dell'Unione Europea sezione terza della Commissione, relatore De Kaiser. nüüd me hääletame kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kes number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, number kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõplik hääletus, elektrooniline hääletus, see algas nüüd hääletus käib. hääletus lõppes. viiskümmend kolm poolt, üks vastu, kolm erapooletut, väga hästi tehtud, raportöör, proua de Kaiser. hääletamine on lõppenud. Adesso deve venire pasta. Allora, invito eh, il vicepresidente designato ja nüüd ma kutsun ametisse nimetatud aseesimehe härra Pasku või härra Provera siia laua taha. üksteist palun tulge siia, sest järgmine on minu enda raport. Ah, l'altro. Colleagues, please, let's, let's move on and uh, start discuss-. niisiis, kallid kolleegid, hakkame arutama nõukogu aasta aruannet Euroopa Parlamendile eh, ja raporti selle kohta tegi härra Albertini, nii et kallid kolleegid, kallid kolleegid, nii, läheme edasi. härra Albertini raport. ja palungi, et härra Albertini võtaks sõna kõigepealt. suur tänu ma teen lühidalt, sest ma tahan anda kolleegidele piisavalt võimalust kommenteerida oma muudatusettepanekuid tegemist on nõukogu aastaaruandega Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja tegemist on esimese sellise raportiga pärast seda, kui Euroopa välisteenistus loodi. meil on kakssada seitsekümmend kolm muudatusettepanekut laekunud. sada rohkem kui möödunud kord ja see näitab seda, kuivõrd suurt huvi tuntakse selle teema vastu mis kuulub Euroopa Liidu välispoliitika valdkonda. Euroopa välisteenistus, see on nüüd meil uus struktuur ja me rõhutame raportis ka, kui tähtsat rolli etendab parlament eh, kursi seadmisel ja järelevalve teastamisel. Eh, tuleb öelda, et see, mis toimus Ida-Euroopas ja eriti Valgevenes ja samuti Vahemere piirkonnas Liibüa kriis, Tuneesia, Egiptuses toimunu. Eh, jah, nii palju on toimunud vahepeal ja see tekst koostati paar nädalat tagasi, nüüd on vaja ta kindlasti ajakohastada ja arvestada seda, et tõesti iga päev midagi toimub ja kindlasti tuleb teha veel suulisi muudatusettepanekuid veel enne, kui me hakkame hääletama ahvetis kolmeteistkümnendal aprillil. on terve rida muudatusettepanekut äh, üleatlandiliste suhete kohta Kosovo idapartnerlus Egiptuse ja Tuneesiaga meie suhted. kõik need teemad on käsitlemist leidnud me juba äh, toetame ka võimalike kompromissettepanekute kallal, selleks et kahesaja seitsmekümne kolmest muudatusettepanekust vähem lõpptulemusena kujuneks. aga loomulikult ma pean arutama need asjad läbi variraportööridega ja mul ongi kavas teha kahekümne kaheksanda kuni kolmekümne esimese märtsi vahel me oleme arutanud tervet rida muudatusettepanekuid, pooled nendest on meil juba arutusel olnud, pooled esitatutest on arutusel olnud ja kaheteistkümnendal aprillil, enne kui hääletamiseks läheb, on võimalik ka saada juba kompromissmuudatusettepanekute lõppversioon. on mõned küsimused, mille kohta äh, tekivad kompromissettepanekud, näiteks toon mõned ära äh, kõigepealt eh, julgeolekupoliitika üldeesmärgid, sidusus, välisteenistuse, kriisijuhtimise, energiapoliitika, eh, õigusriigi demokraatia ja muude teemade vahel. samuti suhted NATO-ga, ma ei pea siin kõike üles lugema, sest meil avaneb veelgi võimalus eh, neid arutada, kui me hakkame arutama kompromissettepanekuid. ning ka geograafiliste piirkondadega seonduvad küsimused, aga sellest ka oli juba juttu. täiskokku läheb see hääletusele maikuus ja praegu ma ei peagi midagi rohkem lisama. ja ma ootan nüüd huviga, mida kolleegid arvavad asjast, teie, kes te muudatusettepanekud tegite. suur tänu. härra Albertini juba rääkis peamistest teemadest. ja loomulikult see on eriti aktuaalne, äh, pidades silmas praegust olukorda. jah, välispoliitika varasemal ajal on meil ka arutusel olnud, aga mõned muudatusettepanekud kutsuvad üles komisjoni, eriti välispoliitika kõrget esindajat kasutama neid raporteid strateegiliste ettepanekute tegemiseks, mis on just käesoleva aasta kohta. see tähendab seda ka, et mitte kõik ei ole hõlmatud siin raportis. tähtis on, et need raportid, oleks ikkagi tulevikku suunatud rohkem ja mitte niivõrd minevikku suunatud, nii meil oleks ju palju lihtsam. nüüd härra Albertini rääkis välisteenistusest ja selle hinnandamisest, aga see on pisut keeruline, sest tegelikult on ta ju ainult mõnda aega saanud oma tööd teha. ja raske on hinnata välisteenistuse tööd praegu eh, nii positiivselt kui ka negatiivselt ja ma arvan, et üsna mõttekas. Eh, läheneda teistmoodi sellele teemale loomulikult meil tuleb natuke kritiseerida, aga see raport peaks ennekõike ikkagi tugevdama kõrge esindaja ja välisteenistuse rolli ja ülesandeid ega tohiks tegeleda põhjaliku kriitikaga nende aadressil. me peame käsitlema siis välisteenistust, diplomaatilisi teenistusi, mida nad on teinud. Need diplomaatilised teenistused viimastel aastatel korda saatnud. praegu jah, meil on e, probleem Jaapaniga, Põhja-Aafrikaga ja peame mõtlema selle peale, mida meil on võimalik paremini teha. meil ei ole salateenistust meil oleks vaja sellist teabetalitust, kes teeks äh, koostööd opositsioonirühmitustega, vabaühendustega Põhja-Aafrikas ja muudes piirkondades, Kesk-Aasias, Kaukaasia piirkonnas. meil oleks vaja hankida paremat informatsiooni ja Äh, kuidas Euroopa Liit hangib informatsiooni selle kohta, mis toimub nendes riikides, mille peale peame mõtlema? Äh, ida ja lõuna partnerlussuhetest on siin räägitud mitmetes muudatusettepanekutes. me juba täna hääletasime nende asjade üle, aga me peame kindlasti võtma arvesse viimaseid arenguid. ja nüüd ma tulen oma viimase punkti juurde, nimelt meil on vaja tugevat rõhku panna demokraatlik demokraatiale ja sotsiaalsele õiglusele. Need ülestõusud Põhja-Aafrikas ei ole mitte ainult äh, ja ennekõike demokraatia eesmärgil, vaid põhjuseks on, et noortel on seal tunne, et nende ootusi ei ole täidetud, nende ei ole vaja, tingimusi, mis neid rahuldaks. Neil on võib-olla küll hea koolitus selja taga, aga ei ole korralikke töökohti. jah, me oleme seda näinud ka Kesk-Aasias, kus hästi koolitatud, hea hariduse saanud noored ei oma korralikke töökohti. ja sellepärast on väga tähtis, et sotsiaalne õiglus ja demokraatia oleks meie ka käsitletud ja loomulikult keskkonnateema ka see on väga aktuaalne. nüüd ma ei tule Jaapani teema juurde, aga Kesk-Aasia veeküsimused seal piirkonnas vajavad meie tähelepanu. see suur tamm, mida kavandatakse Tadžikistanis, see tegelikult hakkab mõjutama kogu piirkonda. Nende küsimustega tuleb ka arvestada, kui me kujundame oma välispoliitikat. ja välisteenistus peab selle peale mõtlema ning lõpetuseks ma ütleks härra Albertinile järgmist. meil on vaja kompromissettepanekuid ja meil on vaja leida lahendusi. ei saa nõuda ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, mis oleks korralik ja siis pärast hääletada see maha meil siin Euroopa Parlamendis Äh, mm, kahekümne kaheksandal ma olen Ateenas, aga ma usun, et mul õnnestub raportööriga läbi arutada minu muudatusettepanekud kahepoolselt. ja siis kolmeteistkümnendal hääletada nende üle. ma tuletan kolleegidele meelde, et kell pool viis tuleb meile siia Armeenia peaminister. kas president või peaminister? härra Tahv, palun, teil on sõna. härra esimees, siis ma pean veel kiiremini tegema, kui ma plaanisin härra esimees, on kummaline, et me koostame siin raportit, mis peaks rääkima välispoliitikast kahe tuhande üheksandal aastal. see oli ammu juba. ma isegi ei mäleta täpselt, mis toona juhtus kahe tuhande üheksandal aastal võib-olla peaksime me oma menetluskorrad üle vaatama selle, kuidas me koostame iga-aastaseid raporteid. vähemalt peaksime me tegutsema kiiremini. loomulikult on olnud tegemist keerukate aegadega, me alles loome välisteenistust ja ma nõustun härra Svobodaga selles, et me ei peaks kritiseerima midagi, mis pole veel täielikult olemaski. aga on selgeid märke sellest, et Cathy Ashtoni roll saab olema väga problemaatiline. mina tegelesin Lissaboni lepingu läbirääkimistes, läbirääkimiste ajal selle ametiposti loomisega. ja ma mõistan, kui kompleksne on tema pädevuste kogum. aga kuigi ma üldiselt toetan teda, tuleb tunnistada, et et, et ta sageli näeb ennast pigem vahendajana nõukogu ja komisjoni vahel. mitte ühise välis- ja julgeolekupoliitika äh, reklaamijana. aluslepingu kohaselt on tal õigus tulla välja poliitikaalaste ettepanekutega ja mul on tunne, et liiga sageli jätab ta selle võimaluse kasutamata. oma muudatusettepanekus lõikele neli üritan, üritasin ma kirjeldada tema tööd oma terviklikkuses see peaks olema siis nii poliitika kujundamine kui ka selle elluviimine ning tagamine, et riigid sellest kinni peavad. kolmandaks, ma arvan, et meil on tarvis argumenteerida nõukogus riikide vahel, kes on teatud põhimõttelistes küsimustes väga äh, eri, eri meeltel, e, eri meelt nagu küsimustes nagu näiteks Makedoonia, Kosovo või Türgi. riikide vahel on kas peidetud või isegi avalikud e, erimeelsused, mõned nendest on isegi ajaloolise taustaga ning ma arvan, et nad saaksid kasu sellest, kui nad suu puhtaks räägiksid. sest kui ei analüüsita neid põhjuseid, mis nende erimeelsuse taga on, ei suuda me kunagi ka ühele meelele jõuda. ma kindlasti arvan, et järgmisel aastal on võtmeküsimuseks Türgi, sest meie Türgi strateegia on kokku kukkunud. ma olen juba varem öelnud, et liitumisprotsess on põhimõtteliselt pidurdunud ja me ei tohiks nüüd siin rahulolevalt kõrvalt vaadata, samal ajal kui me kaotame Türgi Euroopa mõjusfäärist ja Türgi isegi on alarmeeritud sellest, et ta on Euroopa teelt kõrvale kaldunud. samuti peaksime me looma parlamentidevahelise koostöö platvormi eh, meie ja liikmesriikide parlamentide vahel ühise kaitse ja julgeoleku ning välis- ja julgeolekupoliitika vahel no,, äh, valdkonnas. sest liikmesriikide parlamentides mõistetakse sageli vääriti seda, mis on Euroopa Parlamendi kohustused ja õigused välispoliitikas. loodetavasti meie komisjon rõhutab ka seda aspekti. ma eeldan, et te soovite, et ma nüüd lõpetaksin, eks ma siis teengi seda. suur tänu, et eh, mu öö, eh, mõtteid nii täpselt lugesite. härra Maier. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Bueno, sabe el señor Albertini, porque ya tuvimos ocasión al inicio de este debate. Hälla, härra Albertini äh, pole arvatavasti meiega rahul, sest me küll ei hää-, me, me ei kavatse hääletada isegi selle raporti vastu, vaid esitada oma alternatiivse raporti me oleme järeldanud, et meie julgeolekupoliitika ei peaks põhinema ainult NATO-l. sest see on lihtsalt üks põhjatu auk, kuhu raha loopida. me kulutame sinna tohutuid summasid, aga näiteks aastatuhande arengu eesmärkideks meil raha napib ning see ebavõrdsus äh, tekitab järjest rohkem ebavõrdsust maailmas. vaesus ja nälg tekitavad palju, põhjustavad palju surmasid. kas siis äh, me peaksime pigem toetama sõjaväge kui nende eesmärkide täitmist, ma kahtlen selles. kahekümne esimesel sajandil ei peaks olema riikidel tohutut võimekust äh, rakendada oma sõjaväge oma piiridest väljaspool. ma ei soovi, et USA seda teeks NATO sees või üksinda, ma ei soovi ka, et teised riigid seda teeks, näiteks Hiina. see ei ole parim viis parandada maailma julgeolekuolukorda. vaadakem kas või Euroopa Liidu naabruspoliitikat, see on läbi kukkunud. probleem ei ole selles, et meie luureametid ei teadnud, mis toimub Tune-, toimus Tuneesias, Egiptuses või Liibüas. ei. asi oli lihtsalt selles, et naabruspoliitika raames tehti koostööd Ben Ali, Mubaraki ja Gaddafiga. me oleme kaassüüdlased. me tegime nendega koostööd meil on Liibüaga sõlmimisel assotsiatsioonileping, Tuneesia ja Egiptusega on need juba olemas, nendes lepingutes on sees artikkel kaks, mille täitmist me neilt ei nõudnud, see puudutab rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. niisiis, daamid ja härrad, ma arvan, et on aeg üle vaadata veel oma ühine välis- ja julgeolekupoliitika. vaadakem faktidele näkku, vaadakem, mis toimub Põhja-Aafrikas. see näitab ilmselgelt, et me oleme valel teel ja me peame oma poliitika ümber vaatama. härra Albertini, härra esimees. me peame täielikult muutma oma poliitikaid. meil on tarvis üleminekusüsteemi, millel oleks selged eesmärgid, nagu näiteks desarmeerimine. ja asjade ajamine poliitika kaudu. me peame lõpuks tegutsema vastavalt kahekümne esimesele sajandile me ei saa ignoreerida seda, millised on meie kohustused, mul hakkab nüüd aeg lõppema aga tuleb tunnistada, et meil on probleem. nimelt nelikümmend tuhat Türgi sõjaväelast okupeerivad Põhja-Küprost, mis kuulub Euroopa Liitu. selle probleemi lahendamiseks on tarvis energeetiliselt, energiliselt poliitiline lahendus leida. praegused suhted Türgiga ilmselgelt ei ole jätkusuutlikud, sest nemad ajavad praegu ilmselgelt alalise koloniseerimise poliitikat. peale selle peaksime meie Euroopa Liidus nõudma, et nad lõpetaks selle koloniseerimise, sest nad koloniseerivad ka ju Küprose türklasi. <laughs> järgmine kõneleja ja palun pidage kella silmas <clears throat> tahaksin rõhutada paari asja mida meie oma muudatusettepanekutes oleme teinud ja me arvame, et need võiks tõesti resolutsiooni sisse võtta. kõigepealt äh, juba kolleeg Duff mainis seda, nimelt mida me soovime, et proua Ashton, meie välisministeeri-, minister teeks. ja olen väga nõus härra Duffiga. me ootame temalt seda, et ta on pigem eestvedajaks, et ta oleks liidriks välisasjades, see on ka tema ülesannete hulgas, ta saab seda teha ning väga hea oleks, kui meie selle siia ka sisse paneksime, et me eeldame temalt seda, me toetame teda selles, isegi kui kõik liikmesriigid teda ei toeta, meie ikka leiame meie, et ikkagi tema peaks nägema, et meie toetus on väga oluline tema jaoks nii ÜVJP ja ÜJKP osas ja kogu välistegevuse koordineerimise osas, sest see on väga oluline tema töö osa. ja teine asi, mida tuleks veelgi rõhutada, on konfliktide äh, ennetamine ja vahendamine äh, julgeoleku äh, osa mõlemas ühises poliitikas ja me peame seda koos tegema teiste fraktsioonidega Äh, ja me meenutame seda, mida kaheksandal äh, juulil proua Ashton ütles siin, ta nimelt just rõhutas seda, et sellised äh, struktuurid pannakse paika, seda aga pole tehtud, meil on tarvis ühtset kriisijuhtimise direktorit, mis välisteenistuse sees luuakse, et tegelema hakata kõige selle, kogu selle laia temaatikaga, mis on konfliktiga seotud selles julgeolekusektoris ja kui me räägime julg-, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidest, siis üks asi, mida meie soovime, oleks see, et saavutataks tasakaal sõjalise ja mm, tsiviil Äh, valdkonna vahel. me teame, et liiga vähe inimesi kaasatakse just nimelt tsiviilpoolel, kõik ütlevad seda, sõja, sõjaväelased isegi ütlevad seda. ning et selleks, et tugevdada seda tsiviilpoolt, tuleb meil seda tasakaalu saavutada ja kuusteist kahekümne neljast missioonist on tegelikult meil tsiviilmissioonid ja ainult neli on äh, sõjaline missioon ja üks on kombineeritud. oluline on rõhutada, on, on ka nende juhtideks määrata mittesõjalisi, äh, mittesõjaväelasi ja veel üks asi, enne kui ma lõpuni jõuan. me oleme arutanud NATO küsimust ning minu arvates oleks päris õiglane ja ka asjakohane, kui meie raportis mainitaks ka seda asjaolu, et NATO juhid ei ole suutnud tuumadesarmeerimise teekaarti vastu võtta, et me mõistaksime selle hukka ja selles arutelus me, mõned meist kutsusid üles ka seda NATO-t selleks, et nad hoiduksid tsiviilkriiside ähm, ohjamisest ja seda peaksime just meie tegema. ja viimane asi, me peaksime mainima ka Thessaloniki kokkulepet kahe tuhande kolmandast aastast, kus märgitakse selgesti, et kõik Lääne-Balkani riikid öö, äh, mm, peaksid saama Euroopa Liidu osaks, et oleks täiesti selge, et kedagi välja ei jäetaks. ja Kosovo raportöörina tahaksin ma ütelda seda, et ilmtingimata koheselt peaks alustatama nendega viisadialoogi, suur tänu! suur tänu! nüüd kõik, kes nüüd on kõnelnud, on olnud variraportöörid ja sellepärast me lubasime nendel pisut kauem kõnelda, kuid nüüd on meil veel kaks kõnesoovijat ja ma palun, hoiduge ületamast kahe minuti piiri. palun, härra Milan Moor. Eh, suur tänu. ma arvan, et see raport on väga oluline, sellepärast et selle kaudu me hakkame välja kujundama alles kohast poliitikat nõnda nagu see Välisasjade komisjonis on kokku lepitud ja nõnda nagu see teistes meie komisjoni raportites ka peegeldub. see raport peaks heitma pilgu tulevikku, ta ei tohiks kohe aeguda silmapilkselt meil ja me peaksime tuginema ka varasematele raportitele selleks, et meie poliitika oleks siin sidusam selleks esitasin teatud muudatusettepanekud ja räägingi just nendest, sellepärast et muudat-, mul palju aega ei ole. kõigepealt Kosovost, me peame olema väga-väga ettevaatlikud oma sõnakasutuses siin, eriti mis puudutab Euroopa Liidu õiguslikke kohustusi. kogu aeg tuleb kasu-, kasutada sama sõnastust nagu mujalgi ja teiseks, need instrumendid, välispoliitika instrumendid, mis Euroopa Liidul on, eriti Äh, finantsvahendid, neid tuleb samuti mainida parlamendi püüdluste hulgas selleks, et arendada oma rolli, eriti just nimelt järelevalve rolli ja stabiilsuse instrumendi puhul eriti on see oluline, sellepärast et see on niisuguses õiguslikus vaakumis praegu. ja parlament äh, ei saa tegutseda oma Lissaboni lepingust tulnud, saadud uute äh, Äh, vastutusaladel, kui seda ei tehta. ja mm, muudatusettepanekuid, äh, ma arvan, raportöör teeb suulisi ka teiste riikide kohta, äh, kus reformiprotsessid on alanud, olgu Egiptuses ja mujal ja selles suhtes Euroopa Liidul peab olema ka selge seisukoht üleminekurežiimide kohta. ka Iraani osas me pidime sõnastuse ühtlustama sellega, mida Euroopa Parlament on kokku leppinud varem Belderi raportis äh,, Lähis-Ida puhul samuti me peaksime ajakohastama äh, peame arvesse võtma ka Sudaanis toimunud referendumit ja oma rahva, ra, raportit ajakohastama selles osas. suur tänu, härra eesistuja, mina teen väga lühidalt. kõigepealt äh, õnnitlused härra Albertinile, sellepärast et tegemist on väga põhjaliku ning tasakaalustatud raportiga. hõlmab peaaegu kogu mat-, kogu temaatikat ja võib-olla ainuke puudus on kuupäev, sest kui see raport talle määrati, siis see tähendas seda, et ta ei saanud arvesse võtta kõiki neid sündmusi, mis arenesid vahepeal Egiptuses ja mujal. ja mina olen esitanud mõned väiksemad muudatused, nende eesmärgiks on lihtsalt ajakohastada raportit, arvestades neid sündmusi, mis on toimunud Vahemere lõunakaldal ja ka mujal vahepeal ja proua Muniz pakkus välja, et me peaksime konkreetsemalt mainima ka Kosovot selleks, et meie raport esindaks kõiki neid asju, aga ka äh, kus öeldakse, et viis kahekümne seitsmest liikmesriigist ei ole veel tunnustanud seda riiki ning õnnitlused veel kord härra Albertinile. ma loodan, et ta jätkab oma äh, avatud meelega tehtud tööd ja võtab arvesse ka meie muudatusettepanekuid. Äh, kuna meie külaline on juba kohal ja kuna te teate, et härra Albertini peab ka vastuseid andma, siis me palun vabandada, et härra Popovskit ma praegu sõna, sõna ei anna ja palun härra Albertinil anda vastuse kolleegide poolt öeldud öö, märkustele. ma juba ütlesin seda aga tänased märkused, mida ma siin hoolega ära kuulanud olen, on väga asjakohased. eriti asjakohased, arvestades seda, missugused ootamatud arengud, ennustamatud arengud on toimunud mitmetes piirkondades. loomulikult Vahemere lõunakaldal, aga ka ida pool mille tulemuseks on ebaharilikud olukorrad ning see tähendab ka seda, et mul on tarvis olnud raportit ajakohastada, pean seda veel tegema. ja kõik, mis on öeldud äh, Euroopa Parlamendi ning äh, välispoliitika tugevdamise kohta, seda kõike ma võtan arvesse ja need tulevad esile kompromissettepanekutes, arutan neid Äh, nädala jooksul neid teiega, nii nagu ma juba varem ütlesin. ja veel on jäänud minut, enne kui külaline peaks meie poole pöörduma, siis ütlen väga lühidalt, nagu juba ka varem on märgitud, võime me teha suulisi muudatusettepanekuid enne lõpphääletust, aga siin on tegemist raportiga, mis küll käsitleb aega, mis ei ole väga kauge, aga samal ajal siiski juba kaugeks jäänud, sellepärast et see aasta oli palju erinevam meie käesolevast tormilisest aastast, sellepärast on väga oluline, et meie materjal jääks ikka ajakohaseks ja asjakohaseks. siin me räägime teemadest, mis on äh, Äh, seotud ajaga, mis on kaugemal kui kaks aastat, aga loomulikult me peame võtma arvesse selle, mis on seni ka juhtunud ning ma olen täiesti valmis hoolitsema selle eest, et kompromissettepanekud äh, laiendavad seda meie ampluaad ning arv, olen valmis vastu võtma ka kogu selle kriitika, mida on tehtud ja arvesse võtma need ettepanekud, nõnda et minu kompromissettepanekud neid hakkavad ka peegeldama. suur tänu, läheme nüüd edasi ilma viivitamata ja võtame järgmise päevakorrapunkti. Allora, la facciamo venire. Bene, prego il nostro ospite di venire al tavolo della nii, ma palun, et meie külaline tuleks siia ette laua taha ja siis me alustame järgmise päevakorrapunkti käsitlemist. Bene, diamo <clears throat> ma ütlen südamest tere tulemast Armeenia peaministrile härra Tigran Sargsjanile. ma vabandan, kui ma natuke moonutasin teie nime, loodetavasti mitte väga palju. meil on suur au, et te meil siin täna külas olete ning tahan tervitada ka delegatsiooni juhti, aga paraku delegatsiooni ennast meil siin kohal praegu ei ole. Teie külaskäik meie komisjoni on meile suur au, aga ka pakub meile väga suurt huvi, nagu te teate, Euroopa Liidu ja Armeenia suhted on üks laiemat konteksti osa aga eh, te etendada väga tähtsat osa Euroopa naabruspoliitikast, mida me praegu läbi vaatame. Euroopa Komisjon kahekümnendal aprillil eh, peab eh, välja pakkuma suunised, kus on Euroopa Liidu naabruspoliitika peamised mm, punktid läbi vaadatud ning täna nad hääletasid ka Eh, naabruspoliitika ida eh, teema üle. ning loomulikult see on üks osake meie suhetest kogu muu maailmaga ja me loodame väga palju idapartnerlusest ning naabruspoliitika on meie jaoks üks tähtis instrument, millega meie partnerriike moderniseerida ja aidata. nagu te teate, me toetame demokraatlikke üleminekuprotsesse Vahemere piirkonnas ning meie naabruspoliitika on suunatud sellele, et demokraatiat ja meie väärtusi naaberriikides edendada. peaminister, teie riigis on ka toimunud meeleavaldused, mis on korraldanud opositsioon ja võib-olla see ennetab juba teatud küsimused, mis kolleegidelt tulevad hiljem, aga ma tahaksin siiski juhtida tähelepanu nende meeleavalduste laadile ja sellele, eh, kuidas on valitsus reageerinud neile. me loodame, et toimub konstruktiivne dialoog ja austatakse ka opositsiooni hääli ning peetakse kinni demokraatia põhimõtetest, mis meid ühendavad ja lõpetuseks äh, need lahendamata konfliktid, äh, mis on näiteks Mägi-Karabahhia. Äh, Euroopa Parlament on alati üritanud kaitsta mõistlikku lähenemisviisi, me oleme alati palunud vahendada Minski rühm, OSCE, Madridi agenda, kõikjal on käsitletud neid meie põhimõtteid, käsitledes nagu noh, Mägi-Karabahhiat ja me tahame, et Armeenia ja Aserbaidžaani valitsused leiaksid õiglase lahenduse sellele konfliktile. aga ma olen juba liiga palju rääkinud ja siin ma peatun, nüüd me kuulame huviga, mida teil on öelda ja pärast seda toimub meil mõttevahetus kuni kella poole kuueni. Ehm, palun mitte üle kümne-viieteist minuti ehm, teie esialgne kõne, härra peaminister Dear Mr Albertini, esteemed members. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, mu daamid ja härrad, lugupeetud esimees, mul on suur au olla täna siin välisasjade komisjoni ees ja ma olen väga tänulik Euroopa Parlamendile selle eest, et te korraldasite selle tänase kohtumise. kõik need küsimused, mis täna päevakorras on, tuleb paigutada maailmas hiljuti toimunud arengute konteksti. mis jõud on see, mis tõukab tagant praegust kriisi, vapustusi, konflikte Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas? vastus on see lihtne, inimesed tahavad muutusi. me teame ajaloost aga, et mitte kõik muutused ei tarvitse tuua soovitud tulemusi. ja sellepärast ma usun, et et fundamentaalsete muudatuste edu sõltub sellest, kas meil õnnestub kollektiivselt sõnastada oma eesmärgid ning eh, tagada inimeste kaasatus eh, oma eesmärkide saavutamise protsessi. Euroopa riikide kogemused näitavad väga selgesti, et demokraatlike institutsioonide tõhusus nende eesmärkide saavutamisel peab toimuma inimõigusi austades ja sõnavabadust austades ja pluralismi õhkkonnas ja avalikkusega konsulteerides. Armeenia on täiesti teadlikult võtnud jalge alla Euroopa arengutee. see on see valik, mis tuleneb meie ühistest kristlikest juurtest, meie kristlikust pärandist ning sellest, et me oleme teinud lõpu oma ajalooga, kus me elasime autoritaarsete režiimide ikke all. Ah, sajandite eh, vanune Ottomani impeeriumi pärand ja Nõukogude Liidu pärand on väga põhjalikult meie sotsiaalset käitumist kujundanud. nüüd demokraatlikel reformidel on potentsiaal muuta neid käitumismalle ning me oleme alustanud sellest, et oleme valimisprotsessi parandanud, tugevdanud omandiõiguse kaitsmist, oleme oma kohtusüsteemi sõltumatuse taganud ning eh, oleme edendanud keskklassi tekkimist, see on see klass, kes majanduslikult ja sotsiaalselt eh, on meie suurem osa kodanikest ja meie valijatest aga paraku meie väärtuste ja pürgimuste vahel ja reaalsuse vahel on vahe Armeenias, sest tänases maailmas muutused toimuvad väga kiiresti, enneolematult kiiresti ja sellepärast Armeenia on kiirendanud reformide elluviimist ja institutsioonide ümberkujundamist. nüüd on saanud selgeks, et tehniline abi ja finantstugi, mida me saame Euroopa Liidust, on peatähtsad meile tagamaks kiire ja sisuline oluline edasiminek. ja selles kontekstis idapartnerlus, mille Euroopa Liit on meile pakkunud, on väga tähtis instrument, mis aitab meid meie üleminekuprotsessides. me kordame ikka ja jälle, kui tänulikud me oleme selle pakkumise eest ja räägime sellest, et me tahame oma majandus- ja poliitilist integratsiooni Euroopa Liiduga edasi süvendada. praegu me peame läbirääkimisi assotsiatsioonilepingu üle Euroopa Liiduga ja me eh, töötame selle kallal, et käivitada ka sügav ja kõikehõlmav vabakaubandusleping Euroopa Liiduga. tänu Euroopa Liidu abile me oleme juba ellu viinud terve rea tähtsaid projekte. eriti meil on edu olnud sellega, et me oleme tugeva ja sõltumatu ombudsmani institutsiooni loonud Armeenias, samuti diplomaatide kooli loonud. ja me oleme ka e-valitsuse e, kasutusele võtnud kõikides Euroopa valitsuse tasanditel ning elektroonilise maksude deklareerimise süsteemi loonud. see on väga tähtis meie ärikeskkonna parandamiseks. veel üks täht-, tähtis projekt on õigusasutuste reform ning eh, õigusabile juurdepääsu tagamine Armeenias. nüüd Euroopa Liidu abi ja eh, Euroopa Liidu ekspertide rühma eh, nõu on olnud väga suureks abiks selleks, et meil kohtusüsteem reformida Armeenias ning majandust reformida. nüüd miinustest rääkides kõiki meie tegemisi õõnestavad geopoliitilised riskid, mida me täheldame lõuna Kaukaasias endiselt. kõigepealt Aserbaidžaan on väga vaenulik ja üritab ähm, suurendada oma sõjalisi kulutusi ning äh, soovib ka Mägi-Karabahhi küsimust äh, sõjameetodiga lahendada, mis kõik suurendab poliitilisi pingeid selles piirkonnas. teiseks, Armeenia on endiselt blokeeritud Türgi poolt ja see, sellele meil ei ole võimalik mitmekesistada Armeenia majandust Türgi ambitsiooniks meie piirkonnas mm, ambitsioonid on meie piirkonnas sellised, et meil ei ole võimalik rahuläbirääkimisi Mägi-Karabahhia üles eh, pidada ja lahendada see probleem. nüüd et ma ei taha kuidagi kahtluse alla seata Euroopa Liidu jõupingutusi rahu ja stabiilsuse tagamisel rahvusvahelisel areenil, küll aga tahaks öelda, et rahvusvahelised sanktsioonid Iraani vastu eh, on tõeliseks väljakutseks meie majanduskasvule Armeenias. peale Iraani ainus koridor, mis tänapäeval ühendab Armeeniat ülejäänud maailmaga, käib Gruusia kaudu nüüd traagilised sündmused, mis toimusid meie piirkonnas augustikuus kaks tuhat kaheksa, näitasid meile kätte, kuivõrd tundlik Armeenia majandus on. me oleme liiga sõltuvad ühest transpordikoridorist tol ajal me jäime ellu ainult tänu sellele, et me korraldasime ümber oma eh, peatähtsate kaupade veo Iraani kaudu nüüd sanktsioonide tugevdamine vähendab oluliselt selle koridori kasutamise võimalusi, sest me teame, et meie ühised jõupingutused Euroopa Liiduga koostöös avada Türgi piir Armeeniale on nurjunud. nüüd need külmutatud suikunud konfliktid võivad uuesti puhkeda eh, Lõuna-Kaukaasias ja seda saab ära hoida ainult ühise väärtuse platvormi tugevdamisega. Türgi, Aserbaidžaan ja Gruusia, Armeenia on kõik öelnud, et nad on võtnud jalge alla Euroopa arengutee. me mõistame, et ainult tõhusad reformid äh, annavad oma panuse tugevdamaks piirkonnas julgeolekut ja koostööd ja ainus variant, kuidas selle piirkonna riigid eh, sellistele väärtustele tuginevad, nagu vastastikune usaldus, tolerantsus, solidaarsus, on teha seda üheskoos ja võtta aluseks kõikides tegemistes. nüüd globaalne kriis on näidanud need peamised probleemid, mis meie riigil on. nimelt meie majandus ei ole piisavalt mitmekesine meie avaliku halduse süsteem on ebaefektiivne ja ka konkurentsi võime tingimused on väga erinevad ja seepärast on majanduskriis meid süvendanud vaesust ning suurendanud meie välisvõlga ning ka tõstnud inflatsiooni ning kõik need tegurid on vähendanud meie võimet reforme ellu viia, aga Euroopa Liit on väga tublisti toetanud meid ja aidanud meil toime tulla ülemaailmse majandus, finantskriisi tagajärgedega. kallid kolleegid, nüüd ma tahaksin teile rääkida, milline on meie institutsiooniliste reformide agenda, lihtsalt mõned märkused. kõigepealt demokraatlike institutsioonide tugevdamine on meie päevakorra eesotsas. tugevad demokraatlikud institutsioonid ja aktiivne kodanikuühiskond, sõnavabadus ja õiglane esita-, esindatus on väga tähtsad, et tagada poliitiline stabiilsus. ja sõltumatu kohtusüsteem on see, kes saab kaitsta demokraatlikke vabadusi ja õigusi ja edendada ettevõtlust. nüüd haridussektori reform on kõige parem viis, kuidas suurendada meie intellektuaalset potentsiaali ning kiiresti läbi viia muutused sotsiaalses käitumises kaasaegset ühiskonda ei saa ilma kaasaegsete ühiskond, ülikoolideta üles ehitada. ja jälle ühesugused mängureeglid on väga tähtis selleks, et meil oleks toimiv turumajandus. konkurentsivõitlus ei ole konkurentsivõime ei ole võimalik, kui me ei reformi oma maksusüsteemi ja tollisüsteemi. korruptsioon ja ebaefektiivne avalik haldus on tõelised tõkked meie reformide teel ja sel põhjusel me oleme vastu võtnud korruptsioonivastase võitluse programmi ja praegu töötame välja huvide konflikti avalikustamise alaseid õigusakte ja usaldusväärne sotsiaalse heaolu programm peab tagama, et meil oleks piisav tervishoiusüsteem, korralik pensionisüsteem, väheneks vaesus ja tööpuudus. me mõistame suurepäraselt, et igasugused viivitused reformide elluviimisel ainult õõnestavad usaldust meie valitsuse vastu ja see usaldus ainult saab tugevneda nii, et me võtame efektiivseid meetmeid siin. ja ma olen kindel selles, et Euroopa Liidu toetusega õnnestub meil julgeid samme õiges suunas astuda. tänu teile on meil võimalik muude asjade hulgas toime tulla ka riskidega ning tagada makromajanduse stabiilsus. ja kokkuvõtteks, kallid kolleegid, meie praegune olukord nõuab tõesti seda, et me muudaksime oluliselt ähm, ühiskonda ja näidaksime üles julget algatust. Euroopa Liit on tähtis äh, tagatis rahule ja julgeolekule Lõuna-Kaukaasias, stimuleerib ja toetab meie reforme. Armeenial on vaja seda finantsilist toetust ja intellektuaalset toetust, mida meile abiandjad annavad ja nii on meil võimalik oma reformide potentsiaal võimalikult hästi ära kasutada ja süvendada meie ühiseid väärtusi. president Serge Sargsjani juhtimise all on Armeenia eh, üles näidanud ka poliitilist tahet reformiprotsessi kiirendada ning me kavandame ka tulevikus aktiivselt ja viljakalt koostööd teha Euroopa Liiduga. tänan. nüüd olen ma valmis vastama teie küsimustele. suur tänu, härra peaminister. esimene kõneleja on härra Vigenin. tema on meie Euronesti parlamentaarse assamblee delegatsiooni esimees. suur tänu, härra esimees, tere tulemast meie komisjoni, härra peaminister. Teie poolt edastatud info on oluline ja hämmastav loomulikult on see, kui raskes olukorras Armeenia praegu on mis eh, toob kaasa ka keerulisema majandusliku ja sotsiaalse olukorra siin riigis. te vajate tõesti rahvusvahelise üldsuse abi, samuti ei saa te parandada, suuda te parandada suhteid Iraaniga. aga loomulikult saate teie avaldada mõju oma kodumaa vahest kõige kuumema teema lahendamisel, nimelt Mägi-Karabahhi. ma sooviksin teada, kuidas te selgitate seda läbirääkimiste edasiliikumise puudumist? kuidas te selgitate seda, et järjest sagedamini rikutatakse relvarahu, rikutakse relvarahu? konflikti, konflikti puhul ju ei saa süüdistada ainult ühte osapoolt. kas te arvate, et Armeenia võiks tegutseda tõhusamalt, vahest tunnistada üles mõned vead, mis ta on senini teinud? olukord on keeruline ja Euroopa Liidu ja Armeen-, aga Armeenia ja Euroopa Liidu vahelised suhted on väga head, assotsiatsioonileping aitab teil suhteid veelgi tugevdada, loodetavasti algavad varsti ka läbirääkimised äh, kõikehõlmava kaubanduslepingu asjus, mis tugevdaks suhteid veelgi. minu küsimus veel. võttes seda kõike arvesse, siis mida te arvate Venemaaga suhetest võttes arvesse tolliliitu, kas Venemaa on teile teinud ettepaneku ühineda tolliliiduga, kus on Venemaa, Valgevene, Kasahstan ja potentsiaalselt veel mõned riigid, sest see on vastuolus võimalusega ühineda Euroopa vabakaubandustsooniga. ja lõpetuseks viisa lihtsustamine ma mõistan, et härra Barroso on teid julgustanud. meie siin parlamendis toetame vägagi seda, et võimalikult kiiresti need läbirääkimised algaks ning et Armeenia inimestel oleks võimalus külastada Euroopa Liitu vabalt ning lõpetuseks kuna mina juhin Euronesti delegatsiooni Euroopa Parlamendis, siis ma tahaksin tänada teid Armeenia konstruktiivse positsiooni eest selles küsimuses, loodetavasti kuu aja pärast saame me tervitada Armeeniat ja teisi nelja äh, idapartnerluse riiki, kui välja arvata Valgevene, selles, sellel, selles assamblees, see pakub meile uusi võimalusi, nii meile kui teile paku meile uusi võimalusi kaitsta oma huvisid. loodetavasti nüüd aga ähm, tähelepanu ei pöördu liigselt äh, lõuna poole, sest äh, ka ida pool on palju lahendamata probleeme, suur tänu. suur tänu, härra Vigenin, härra Allaki. tere tulemast, auväärne härra peaminister, kaks lühikest küsimust. esimene on seotud Mägi-Karabahhiaga. ja see küsimus on väga lihtne. milline on teie seisukoht Euroopa Liidu res-, äh, res äh, resolutsioonide kohta Mägi-Karabahhia probleemi lahendamises? metsamori äh, Ähm, tuumaelektrijaam, mis on oluline elektritootja. Äh, pärast maavärinat see suleti ning üheksakümne kolmandal aastal avati uuesti. Armeenia on aga öelnud, et äh, tuumajaam suletakse uuesti. Ähm, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on ka oma tugevat survet avaldanud. Ähm, ameeriklased ja eurooplased arvavad, et nende jaoks on see Nõukogude tuumaelektrijaamadest kõige vananenum, vana, vane, kõige vanemast põlvkonnast, mida te kavatsete selles osas ette võtta? suur tänu, härra Allaki! proua Lunatšek. suur tänu, härra esimees! tere tulemast ka minu ja Roheliste fraktsiooni nimel siia Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni, härra peaminister. mina puudutaksin kahte küsimust. üks on seotud sellega, mida juba härra Laki ütles, see tuumaelektrijaam, Metsamoori tuumaelektrijaam, mis, nagu juba öeldud, on üks kõige vanemaid, mis endiselt töötab. ja ma tahaksin kuulda, ja peale selle ta on ehitatud seismiliselt ebastabiilsesse piirkonda ning pärast Jaapani katastroofi on teie tuumaohutusamet öelnud, et Metsavori tuumaelektrijaam on üsna ohutu, tsunami Armeeniat vaevalt et ründab. mina vähemalt tõlgendasin teie sõnu nii. samuti on võimalik lugeda, et endine Metsavori peadirektor on hoiatanud, et et seal ümbruskond ei ole kaitstud nii hästi äh, radioaktiivse kiirguse eest, kui seda arvatakse. ning vist kahe tuhande seitsmendal või kaheksandal aastal otsustasite te, et te tahate ehitada uue tuumaelektrijaama. kas on Metsamori asjus või uue tuumaelektrijaama ehitamise asjus nüüd toimunud mingisugune muutus pärast äh, Jaapani katastroofi, me ei tea ju, kui tugevad maavärinad võivad olla. katastroofid võivad juhtuda, nagu võis näha Jaapanis. teine küsimus. kas teil on mingisuguseid energiatõhususe või taastuvenergia allikate alaseid plaane? sest siis saaks järk-järgult lõpetada tuumaenergia tootmise. see võiks olla teie jaoks ka oluline teine küsimus puudutab äh, Mägi-Karabahhit. olgem ausad, te rääkisite siin Aserbaidžaani sõjakast retoorikast ning liigsest äh, Aserbaidža-, Aserbaidžaani liigsest äh, ähm, militaareelarvest, mina ei toeta liiga suuri sõjaväelisi kulutusi, ükskõik kus neid, need aset leiavad, aga Armeenia kulutab üheksateist protsenti oma eelarvest ka sõjaväelistele küsimustele. Te praegu küll süüdistate Aserbaidžaani oma, nendes probleemides, aga vabandust, et ma nii ausalt räägin, aga ei ole võimalik probleeme lahendada, kui süüdistatakse ainult teist poolt. nii ei jõua me kuskile. niisiis, mida teie ja teie riik saaksite ette võtta selleks, et tulla välja sellest patiseisust? kas näiteks võiksite te üles näidata head tahet ning te võiksite vabastada mõningad okupeeritud territooriumid ümber Mägi-Karabahhia. ja veel üks asi. Armeenia kannatab ajude äravoolu käes, paljud noored inimesed lahkuvad sealt. mida te selles plaanis olete ette võtnud, et neid inimesi seal kohal hoida, sest teil on neid ju tarvis. Eh, Keelam, siis on aggiunti alcuni relator-. härra Keelam. ma panin veel teie nimed ka nimekirja, palun jääge kolme minuti juurde. Grazie, president uh,. Honorable prime minister auväärt peaminister, mul on suur heameel teid siin tervitada sellepärast et Euroopa Liit on ju loodud väärtustele ning Armeenia vanima kristliku riigina näitab või kujutab endast nende väärtuste edasikandjat, sellepärast leian ma, et teil on meie juures eriline seisund ja positsioon. samuti tahaksin tervitada Armeenia liitumist Euronesti äh, assambleega, nagu juba kolleeg Vigenin siin mainis ja minu küsimus puudutab reforme. Te ehk võib-olla juba neid mainisite, aga mis on teie arvates kõige olulisemad reformid ja just need, kus euroid abistada ning teine küsimus puudutab välisinvesteeringuid Armeenias. millised on tingimused, missugune on tulumaks ettevõtetele? suur tänu. Grazie, onorevole Keelam. suur tänu, härra Kelam. härra Tahv, kolm minutit, palun. auväärt peaminister mis on aja, nii ajal, Türgi nii ajaloolise kui ka tänapäevase probleemi idu. me teame ajalugu aga ma oleksin väga tänulik, kui te annaksite meile sellest tänapäevase ülevaate neist problemaatilistest suhetest Türgiga. kas teie arvates armeenlast, välismaal elavate armeenlaste mõju, keda on väga palju üle ilma, kas see mõju on takistuseks teie valitsuse ja parlamendi võimele paremaks muuta suhteid Türgiga ja moderniseerida või uuele tasandile viia vastastikused tunded selles küsimuses. mulle jääb vahest mulje, et diasporaa hoiakud on pigem mürgisemad ja reaktsioonilisemad ja natsionalistlikumad kui need signaalid, mis tulenevad Armeeniast enesest ja teie valitsuse poolt, suur tänu. suur tänu, härra Tahv, härra Tannak, palun kolm minutit suur tänu, härra president, auväärt peaminister, tere tulemast. me oleme juba ka kohanud, nii et ma ei hakka kordama, mida me juba varem täna rääkisime, aga kõigepealt tahaksin teid ja teie valitsust õnnitleda majandusprogrammi eest ja puhul mis näitas, kuidas te pärast rasket kriisi kahe tuhande kaheksandal aastal suutsite äh, toibuda ja kui Armeenia saaks valida, kus ta maailmas asuks, siis ta arvatavasti asuks kusagil mujal äh, muude, mitte nii raskete naabrite ümbruses, Venemaa, Aserbaidžaan, Iraan ja kes iganes veel seal. Teil on raske naabruskond tõepoolest, aga see on jälle väga oluline meie turvalisusele, julgeolekule ja energiajulgeolekule ja laiemas plaanis ka Kaspia piirkonna geopoliitilisele julgeolekule. ning minu küsimus teile puudutab järgmist mida enamat saaks Euroopa Liit teha selleks, et aidata? varem kõnelesin mina raportöörina Euroopa naabruspoliitika rääkides, et Euroopa Komisjoni raha tuleks eriti kodanikuühiskonna meetmete jaoks kasutada Mägi-Karabahhias ja ma leidsin, et on väga ebaõiglane, et Abhaasiale ja Lõuna-Osseetiale anti raha, mis olid samasugused lahendamatu konfliktid, aga sisesurve tõttu, kust ja me teame, kust see tuli, sellist raha komisjon ei teinud kättesaadavaks Mägi-Karabahhia jaoks. ja ma olen endiselt mures ka sellepärast, et äh, Baku retoorika pärast sellepärast, et Baku ja samas kui Baku, Baku naftadollarite tõttu on nüüd palju häälekamaks muutunud ja loomulikult on õigus, teie olete väga väike rahvas eh,, eh, majandus on väike eh, ja üheksateist protsenti sõjalisteks kulutusteks, see on arvatavasti see, mida te peate tõepoolest kulutamagi selleks, et toime saada nende palju rikkamate naabritega või selle naabriga, kes sagedasti e, väidab, et sõjaliselt on võimalik seda konflikti lahendada, aga minu minu meelest kõik peaksid ütlema ja täiesti selgelt väljendama seda, et Mägi-Karabahhi ei saa kuidagi sõjaliselt lahendada, see tuleb ära lahendada rahumeelselt. ning minu küsimus puudutab ka Minski gruppi. mida Minski grupp teeb, mida rohkem saaks see grupp teha? kas Prantsusmaa teeb piisavalt seal Euroopa Liidu liikmesriigina ja mil määral? võiks ka kõrge esindaja enamat teha, ma olen väga mures, et hiljuti kaotati ära Euroopa Liidu eriesindaja koht mis Peter Samnerile äh, kuulus äh, selles piirkonnas, mis oli niisugune äh, riikideülene piirkondlik koht ja tema ülesandeks oligi põhiliselt tegeleda just niisuguste küsimustega nagu Mägi-Karabahhi ja, ja see koht on nüüd ära kaotatud, nüüd räägitakse, et võib-olla pannakse keegi kõikide lahendamata konfliktide peale, aga siis hõlmatakse sinna juurde ka veel Moldova ja Transnistria kas sellest on ka probleem, et Euroopa Liit on nüüd tagasi tõmmanud äh, Äh, selle asemel, et aidata paremini integreerida neid probleeme ja aidata lahendada Põhja, Mägi-Karabahhi probleeme. kui nüüd mitte midagi ei tehta, ja need külmutatud konfliktid hakkavad kiiresti üles sulama ja muutuvad sõjalisteks konfliktideks, siis me kannatame läänes ka selle tõttu, sellepärast et energiavood äh, vähenevad ja pagulasi hakkab äh, tulema ja siis küsitakse kohe, miks tollal ei tehtud liiga piisavalt ära selleks, et seda kõike ennetada. suur tänu oh,, härra Tänek nüüd härra Kirillov kolm minutit. suur tänu, et täna meie juurde tulite, härra peaminister. ja tänan teid ka selle siira ta-, kirjelduse eest oma kodumaa reaalsuse kohta ja samuti te mainisite ka konflikte. ma kipun teiega nõustuma, et pärast nii pikka perioodi, kakskümmend aastat äh,, on olnud Mägi-Karabahhi osas ikka meil patiseis, tuleb midagi ära teha. ja muidugi te ütlete, et et on tarvis märkimisväärseid ja julgeid samme võtta. seda olukorda ei saa kannatada, see olukord ei ole jätkusuutlik niisuguselt, niisugusena, nagu ta praegu on. ohvreid on mõlemal poolel. viima-, hiljuti kuulsin ma hämmastusega, et isegi üheksa-aastane poiss Aserbaidžaanis on kuskil snaiprite poolt maha lastud. aga olukord ei saa nõnda jääda. muidugi on tõsi, et ja te mainisite seda ka, et Euroopa Liidu roll peaks olema aktiivsem. ning ma kardan, et meil ei ole õnnestunud oma rolli siin täita siiamaani, aga minu arvamus on ka selline, et meil tuleb hakata seda rolli täitma mis puudutab aga seda, mis proua Lunatšek ütles, kui olete nõus nende konstruktiivsete äh, vaprate sammudega ja kui leiate, et selline sub-, äh, samm võiks olla äh, hea tahte ülesnäitamine ja ise teatud piirkondade vabastamine, muidugi Teil on vaja teatud kinnitusi ja, ja kindlustunnet, ma olen ka seda mitteametlikult arutanud, seda teie poliitikutega, siis äh, teie võiksite ju ja minu meelest see võiks täitsa võimalik olla ja see oleks ka teie huvides olla, et te paluksite, et Euroopa Liit või isegi Venemaa äh, kasutaksid siin äh, rahuvalvajaid selleks, et tagada teie julgeolekut. mis juhtus viimati äh, Medvedjeviga läinud nädalasel kohtumisel? ma panin tähele, et midagi halba ju ei öeldud ei Aserbaidžaani ega ka Armeenia presidendi poolt. kas on mingisugust lootust, kas te oleksite rahul, kui Euroopa Liit sekkuks enam selleks, et selles piirkonnas oleks tulevik rahumeelne, sest see on ju meie huvides, aga ka kõikide piirkonna riikide huvides. tänan, härra Kirillov. nüüd härra Salafranca, kolm minutit. suur tänu, härra esimees, härra peaminister, Euroopa Rahvapartei poolt tahaksin ma teid südamest tervitada meie välisasjade komisjonis ning samuti tahaksin öelda seda, et et oleks hea Äh, kui see ei oleks viimane kord, kui te tulete meie juurde, et see oleks üks paljudest kontaktidest, mida me saaksime kasutada selleks, et dialoogi pidada ja ühiste väljakutsete vastu hakata. kui te tulete siia välisasjade komisjoni, siis te seisate meie parlamendi ees, aga te võiksite külastada ka meie parlamendi teisi Äh, äh, kohti, nagu näiteks täiskogu istungile tulla. kas te võiksite mulle kirjeldada, kuidas te saate toime järgmiste valimistega järgmisel aastal, äh, parlamendivalimised ülejärgmisel aastal? arvestades seda, missugused äh, raskused olid valimiste eel ja järel vii-, äh, eelmiste valimiste ajal teie riigis, siis ma arvan, et on teie huvides kindlasti, et valimised oleksid läbipaistvad ja kõik toimuks sujuvalt ja et rahva tahe oleks selgesti saa-, saaks selge väljenduse valimiskastide juures, nii et palun kirjeldage, kuidas te valmistute valimisteks. üks kolleeg juba mainis siin seda, kuivõrd oluline on teie riigi puhul diasporaa. ma ei ole väga täpselt äh, tuttav teie valimisseadusandlusega, sellepärast ma ei tea, kas välismaal elavad armeenlased saavad valida, neid on ju terve hulk ja see kindlasti omab oma mõju. teine küsimus, härra peaminister, on mul järgmine. nimelt, missugused on teie ootused Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingu osas? mil määral võiks see leping teenida teie huve? eriti just väärtuste mõõtme eh, tugevdamisel, see oli ka see, mida härra Kelam mainis, mil määral assotsiatsioonileping võiks seda aidata? võiks aidata üle saada ra sellest raskest majanduslikust olukorrast, mis juba kahe tuhande kaheksandast aastast saadik valitseb ja mida ka härra Tännok mainis. ja tahaksin teada ka seda, kuidas te kavatsete lahendada Mägi-Karabahhi konflikti ning kas te võiksite rääkida ka oma suhetest Venemaaga, nagu eelkõneleja ütles, kuidas saaks Euroopa Liit paremini osaleda ning aidata äh, rahumeelset lahendust leida sellele konfliktile, suur tänu! ma tänan, härra Salafranca, härra Kokan, kolm minutit. suur tänu, äh, härra peaminister, äh, tere tulemast teile ja teie delegatsiooni liikmetele, me hindame kõrgelt äh, seda, et te jagasite meiega, kuidas teie näete olukorda oma riigis ja suhetes oma naabritega. kolleegid juba äh, ammendasid pea kõik asjakohased küsimused ja küsisid äh, nende probleemide kohta, mis teie riigi ees on. aga mõned aspektid siiski, kui me räägime äh, olukorrast mujal Euroopas või muudes piirkondades, alati me rõhutame ka seda, kui tähtis on piirkonnas koostöö. nüüd olukord teie piirkonnas muidugi on natuke teistsugune ja isegi see rasked kahepoolsed suhted, mis teil on naaberriikidega, muudavad asja veel keerulisemaks ja ma hea meelega äh, ootan teie vastust härra Andrew Duffy küsimusele, see puudutas suhteid Türgiga ja arvestades seda ajalugu, mis teil selja taga on, mida te arvate, kas on võimalik parandada äh, Armeenia suhteid Türgiga? kas sellest võiks olla kasu teie välispoliitikale, välispoliitilisele koostööle ja kas on reaal, reaalne eh, loota, et piirkonnas tekib tõeline piirkondlik koostöö? ma tänan, härra Kukan ja härra Vaigel, kolm minutit. ka minul on suur heameel, härra peaminister, tervitada teid täna siin ja ma tõesti kiidan neid jõupingutusi, mis teie riik teeb selleks, et reformida oma majandust ja poliitilist ja eh, õigussüsteemi. ma olin hiljuti Bakuus, käisin ühel konverentsil, mille korraldasid, korraldas Euroopa Komisjon valitsusvälistele organisatsioonidele ja teie es, riigi esindajad olid seal kohal, vabaühendused, valitsuse esindajad, ja te olite väga sõbralikus mõttevahetuses seal Aserbaidžaani äh, äh, esindajatega ja teised küsimused juba küsisid mu kolleegid ära, aga minult veel üks juurde, mis te arvate, kas äkki te ei peaks rohkem ära tegema, rohkem vaeva nägema, et Aserbaidžaaniga otse dialoogi pidada poliitikute tasandil, aga lihtsalt inimeste tasandil, kodanikuühiskonna tasandil. sellest oleks kasu, et muuta seda retoorikat ja seda malli, mis praegu on. ja Bakuus ma kuulsin väga palju süüdistusi eh, teie riigi kohta. ka nagu teie täna siin väitsite, et need sõjalised ohud ja nii edasi minu partnerid Bakuus väga otsustavalt ütlesid välja, et nemad ei poolda sõjalisi lahendusi. sõjaline lahendus ei ole mingi lahendus. nii et ma tahaksin teilt nüüd küsida, kas te näete, et meil Euroopa Liidus on võimalus etendada aktiivsemat rolli selles dialoogis. mul on jäänud mulje, et Minski rühmast ei piisa ta ei ole suutnud viieteist aastaga midagi saavutada, nüüd oleks tal vaja uut verd, uusi ideid. ja lõpetan sellega, et ütlen, et mõnikord mul on niisugune tunne, et väga, väga keerulises piirkondlikus olukorras, mida teie kirjeldasite, kolleegid kirjeldasid, mul on selline tunne, et tihtipeale väikesed riigid on suurte huvide suurte partnerite, liitlaste huvide ohvrid. võib-olla ka teie ei tohiks ainult ühele suurele riigile loota, kes lubab teile abi puhuks, kui konfrontatsioon tekib. Eh, ma tänan, härra Vaigel nüüd vastamaks mitmetele küsimustele annan võimaluse peaministril eh, kuni nüüd lõpuni vastata, niikaua kui meie käsutuses aega on. tahaksin alustada sellest, et tänan teid esitatud küsimuste eest. siin küsimustes olid ka mõned hinnangud, mõned avaldused. aga minu käsutuses on kaksteist minutit ja ma üritan selle aja jooksul vastata. ja ma grupeerin küsimused. esimene küsimuste grupp puudutas Mägi-Karabahhiat. ja mul on jäänud selline mulje teilt, et te tahate meid aidata. Te tahate meil aidata lahendada Mägi-Karabahhia probleem ja mida varem, seda parem. nii et ma tahan südamest teid tänada selle tahte eest aidata. nüüd minu nägemus sellest, kuidas teist võiks abi olla meil selle küsimuse lahendamisel, kuidas Euroopa Liit saab meile abiks olla, kuidas Euroopa Parlament saab meile abiks olla. kui on konflikt, siis on asi selles, et kahel osapoolel on erinev ettekujutus probleemi lahendamisest ja on vaja, et nad istuksid maha ja peaksid läbirääkimisi ja lepiksid siis kokku leppes. kui kaks osapoolt on tulnud läbirääkimiste laua taha, aga leiavad, et küsimust ei ole võimalik see laua taga lahendada, vaid see lahendatakse võib-olla hoopis väljaspool läbirääkimisi, siis ei saa keegi neile kahele osapoolele eriti abiks olla. see on väga tähtis teada kui asi puudutab Mägi-Karabahhia konflikti lahendamist. ma usun, te kõik olete nõus, et rahumeelne lahendus on ainus võimalik. ja minu vastus teile, et mida Euroopa Liidu suur toetus saab ära teha, on järgmine. Euroopa Liit peaks andma selge signaali läbirääkimiste osapooltele, et kui üks osapool üritab lahendada jõuga probleemi, siis rahvusvaheline üldsus rakendab kõige karmimaid sanktsioone selle osapoole vastu. ja kui rahvusvaheline üldsus sellise selge signaali annab, ütleb, et äh, rahumeelne lahendus on ainus võimalik, siis ma arvan, see oleks teie parim panus meie läbirääkimiste edusse nüüd see töö, mida teeb OSCE ja Minski rühm, on väga põhjalik olnud USA, Venemaa ja Prantsusmaa on Minski rühmas väga tublit tööd teinud ning selle vundamendi loonud, mis võimaldab Mägi-Karabahhi konflikti lahendada rahumeelselt need lahendused, mis on välja pakutud, minu arvates saavad olla aluseks läbirääkimiste pidamiseks. ma olen nõus sellega, et kui rahvusvaheline üldsus annab selge signaali ja ütleb, et sõjaline lahendus ei ole lahendus, siis mõlemad pooled saavad oluliselt vähendada oma sõjalisi kulutusi. aga seni, kuni üks osapool leiab, et on üsna suur tõenäosus lahendada asi sõjaliselt ja kulutab väga palju raha nendele eesmärkidele, siis loomulikult läbirääkimistel ei saa edu olla. see on esimene märkus, teine märkus. kuidas saab Euroopa Liit meid aidata selles asjas? kui osapooltel on erinev asu, arusaam sellest, kuidas konflikti lahendada, siis tähendab see seda, et osapooled näevad ka erinevalt seda, mis on õiglane. nüüd arusaam sellest, mis on õiglane, on väärtuste teema. ja selle mõtte ma tahaksin rääkida Euroopa Liidu võimalikust rahu püüdluse toetusest sellest piirkonnast. jah, ma arvan, parim viis, kuidas toetada rahu, on toetada ühiseid väärtusi selles piirkonnas. kui me suudame kokku leppida väärtuste kogumis, siis oleks meil lihtsam ka jõuda kokkuleppele kõikides vaidlusküsimustes. aga ma arvan, täna on üks viis, kuidas täna edasi liikuda nimelt Aserbaidžaan, Gruusia, Türgi ja Armeenia on kõik kuulutanud, et nende jaoks, meie jaoks Euroopaga integreerumine on peatähtis, ülimalt oluline ja need väärtused, mis on Euroopa Liidu aluseks, on meile südamelähedased Need riigid viivad ellu reforme, mis viivad meid lähemale integreerumisel Euroopa Liiduga ning loomulikult on meil nüüd siin see probleem. Need väärtused, mida me kuulutame, tegelikult eh, ei vasta reaalsusele. on suur lõhe reaalsuse ja kuulutatud väärtuste vahel. ja seetõttu ühiste väärtuste platvormi kujundamine on minu arvates parim viis, kuidas äh, julgete ja kiirete reformide kaudu läheneda Euroopa Liidule. nii et selle piirkonna riigid vajavad Euroopa Liidu toetust ja selle toetuse eesmärgiks peaks olema eh, meie riikide reformipotentsiaali tugevdada ja kui meil õnnestub integreeruda rohkem Euroopa Liiduga, kui meil õnnestub Euroopa väärtused praktikasse rakendada, siis meil õnnestub ka lahendada see konflikt. sest me hakkame lähenema probleemidele ühiste väärtuste pinnalt nüüd kolmas küsimus, mitmed saadikud juhtisid sellele tähelepanu. Eh, kuidas me suhtume eh, tuumajaama eh, seiskamisse ja uue tuumajaama ehitamisse, eriti pidades silmas Jaapanis toimuvat. see loomulikult on muutunud ülimalt aktuaalseks ka meie jaoks. paljud riigid, kellel on tuumajaamad, arutavad väga aktiivselt seda teemat. ja meiegi arutame seda, kuidas me saaksime oma tuumajaamade turvalisust tõsta. praegu me teeme koostööd kõigi rahvusvaheliste agentuuridega, kes tegelevad energiajulgeoleku teemadega ja see koostöö on läbipaistev ja avatud loomuga meil on selge meetmete programm, tagamaks eh, turvalisus, me oleme saanud selleks toetust ka muuhulgas Euroopa Liidult selleks, et meie eh, tuumajaama turvalisus tõuseks ja ma tahan siin kasutada võimalust ja tänada teid selle toetuse eest ning ma kinnitan teile, nagu kõik riigid, ka Armeenia eh, kaalub väga põhjalikult julgeolekuolukorda Metsamori tuumajaamas. nüüd Armeenia suhted Türgiga. me tahame väga, et ka Türgi integreeruks Euroopa Liiduga. me tahame väga, et Türgis oleks demokraatlik arenenud ühiskond, mis tugineb eh, turuseadustele ja Euroopa väärtustele, sest sellest eh, tugevneks eh, meie julgeolek meie piirkonnas ning ka Armeenial oleks palju soodsam õhkkond edasi arenemiseks. viimasel kahekümnel aastal meie poliitika selles valdkonnas ei ole muutunud. me oleme valmis. ilma igasuguste eeltingimusteta seadma sisse diplomaatilised suhted Türgiga ja looma, kujundama selliseid suhteid, mis on naabrite puhul loomulikud tänapäeva maailmas. ja parim näi-, tõestus sellest oli meie julge algatus öö, nimelt Armeenia president kuulutas, et me oleme valmis protokolle ratifitseerima. Armeenia põhiseaduse kohus võttis protokollide kohta vastu positiivse arvamuse, aga paraku Türgi on endiselt ei ole valmis normaliseerima suhted Armeeniaga ilma eeltingimusteta. ja viimane küsimus puudutas Armeenia diasporaat. armeenlased on tegelikult üks ühtne keham, tervik ja ei saa vastandada ühte osa armeenlastest teistele. paljudel äh, rahvastel on omad diasporad maailmas tänapäeval ja kui nad kuulutavad, et nad kuuluvad sellesse teadusprotsessi, et nad järgivad tegelikult neid samu väärtusi, mida kodus väärtustatakse ja neid kuidagi omavahel vastandada oleks ohtlik tee. aga loomulikult Armeenia rahval sees on väga palju erinevaid arvamusi ja ka diasporas on see nii. nähakse erinevalt seda, kuidas Armeenia-Türgi suhteid normaliseerida. ka Armeenia siseselt on opositsioon ja me kaotasime ühe oma koalitsioonipartneri just nende lahkarvamuste tõttu. meie partner Armeenias ei olnud nõus meie eh, seisukohaga, et tuleb protokollid allkirjastada ja ratifitseerida parlamendis. Äh, mitte selles ei ole asi, et diaspora oleks vastu ja Armeenia oleks poolt, ei. lihtsalt Armeenia rahva äh, hulgas on erinevaid arvamusi sellest, kuidas normaliseerida suhteid Türgiga. Äh, nüüd meie suhted meie strateegilise partneri Venemaaga. jah, Venemaa etendab väga olulist osa Armeenia Vabariigis. Venemaa on ka sõjaliselt esindatud Armeenia pinnal ning täiesti teadlik ratsionaalne otsus on selle kohta langetatud Armeenia valitsuses, sest meie piirkonnas, kus on tõsiseid probleeme, kus on lahendamata sõjalis, sõjalisi, sõjalisi Mm, konflikte naabritega, kus on niivõrd palju ebakindlust, on vaja tagada inimestele füüsiline julgeolek. armeenlased, kes on üle elanud genotsiidi, kes alateadlikult peavad füüsilist julgeolekut kõige tähtsamaks enda jaoks. ja kui vajadus ühepoolselt paigutada sõjalisi jõudusid sellesse piirkonda väheneb, kui geopoliitilised riskid selles piirkonnas oluliselt leevenduvad, ja nagu ma enne ütlesin, see leevendumine saab ainult reformide ja demokraatliku arengutee kaudu toimuda. kui meil selles valdkonnas edu on, siis tõesti äh, tekib piirkonnas äh, usalduse atmosfäär ning äh, relvajõudude kohaloleku vajadus langeb ära. nüüd tolliliit. Venemaa, Kasahstan Valgevene arutavad seda teiste SRÜ riikidega ja on arutanud muuhulgas ka Armeeniaga seda teemat. ja meie positsioon siin on järgmine, me kuulume WTO-sse. me oleme oma äh, õiguses rakendanud kõik WTO lepingust tulenevad sätted, ka Venemaa soovib ühineda Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. ja viimastel aastatel on Venemaa tublisti sellega vaeva näinud. ei ole eh, rahvusvahelist kogemust selle kohta, et mõni riik, kellel ei ole tollipiirid tolliliitu kuuluvate riikidega, võiks eh, tolliliitu hakata kuuluma, nii et teoneeli, teoreetiliselt ja tehniliselt selline eh, kuulumine lihtsalt ei oleks võimalik. nii et tolliliit Venemaa, Valgevene ja Kasahstani vahel on midagi, millesse ei saa Armeenia kuuluda, kui Gruusia sellega ei liitu aga ma arvan, et realistlik stsenaarium praegu on selline, et me üritame võtta ikkagi sihiks Euroopaga integreerumise ja me tõesti loodame, et meil õnnestub see süvendatud kõikehõlmav vabakaubanduspiirkond luua ja sellele ongi meie jõupingutused suunatud ja selle nimel me viime väl-, ellu ka reforme. nüüd Euronest. veel üks küsimus, mis esitati, meie seisukoht siin on järgmine. me osalesime ja me osaleme ka tulevikus selles protsessis, see on tähtis meie jaoks, sest me näeme, et väga äh, tähtis poliitiline platvorm on kujunemas, kus parlamendisaadikud saavad arutada huvi, vastastikku huvi pakkuvaid ja ka muret valmistavaid küsimusi. see annaks meile veel ühe stiimuli mm, integreeruda Euroopa Liiduga ning näha vaeva selle nimel, et see struktuur ka edukaks kujuneks. on terve rida probleeme Armeenias ja peamine sõnum, mille ma tahan teile saata, on järgmine. siin küsiti valimiste kohta. parlamendivalimised toimuvad aasta pärast, see tähendab seda, et meil on vaja hea seista selle eest, et valimised toimuksid parimate Euroopa Liidu normide kohaselt ja ma arvan, et meie parim vastus esitatud küsimusele oleks selline, et meil on vaja kiirendada oma reforme ja neid aitab meil ellu viia Euroopa Liit. sest nii kujuneb meil demokraatlikum ühiskond. ja meil tekib äh, õigusaktid, mis toetavad turumajandust, mida kiiremini me need reformid teostame, seda rohkem usaldatakse meie valitsust ja see on kõige tähtsam, et saaks toimuda õiglasemad ja läbipaistvamad valimised aastal kaks tuhat kaksteist kui senini, sellised, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele. jah, ma olen nüüd kogu mulle ette antud aja ära kasutanud ning ma tahan veel kord avaldada tänu teile selle eest, et te äh, aktiivselt küsimusi esitati ja esitasite oma arvamust, avaldasite. Äh, äh, suur tänu, härra peaminister. kolleegide reaktsioon arvatavasti näitab, et me olime väga rahul sellega, et te siia tulite. minu arvates oli väga avameelne ja aus arvamuste vahetus, kus me saime tõesti vaadata faktidele näkku. me ootame teie tulevasi öö, saavutusi ja meie parlament kindlasti toetab teid, et te tegutseksite veel tõhusamalt näiteks inimõiguste ning ka teiste öö, öö, küsimuste kallal, mida täna mainiti loodetavasti järgmine kord saate te meile teada anda edasisest progressist. kõike paremat äh, ja kohtumiseni loodetavasti lähitulevikus. viieminutiline paus, nüüd siis tuleb siia volinik Füüle. Dear colleague, please uh, sit down. nii, kallid kolleegid, palun võtke istet. peame jälle tööga alustama äh,. härra volinik on juba tavaks saanud, et te olete alati siin, kui me arutame peamisi välispoliitilisi küsimusi Euroopa Liidus ja teie oma ametis olete alati suurt äh, aupaklikkust üles äh, näidanud meie töö vastu ja suur tänu, te tulite ka täna siia ja täna te tutvustate äh, ühisteatist, milles käsitletakse partnerlust Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise jõukuse edendamise vallas see teatis tuli välja möödunud nädalal ja komisjon vaatab läbi naabruspoliitikat ja pakub meile suurt huvi. täna hommikul me võtsime vastu kaks resolutsiooni, üks puudutas lõuna dimensiooni selles ehm, naabruspoliitikas ja teine idadimensiooni naabruspoliitikas ning resolutsioonis juhid tähelepanu sellele, kuivõrd tähtis see teemavaldkond on meie rahvusvahelistes suhetes ning viitasime ka konkreetsetele kriteeriumidele, mille alusel saab siis selle arenenud staatuse omistada. Te küllap juba teate seda, aga ma ütlen sellele vaatamata, et meie komisjon on otsustanud luua seirerühma Lõuna-Vahemere piirkonna tarvis ja selle eesmärgiks on vaadata, mis toimub ja tagada kõigi tegevuste järjekindlus, mis Euroopa Liidus selles suunal toimuvad, aitamaks neid riike, kes viimastel nädalatel eh, eranditult on mm, asunud demokraatia teele. ma ei taha rohkem lisada, kuulame huviga teie arvamusi ja alati on teie sõnavõttudel suur panus meie töösse. ma arvan, et võib-olla piirdute kümne-viieteist minutiga kõigepealt. võib-olla pigem viisteist kui kümme minutit siis. suur tänu, härra eesistuja suur tänu, et andsite mulle selle võimaluse, ma suure hea meelega ootan äh, dialoogi, tõhusat dialoogi selle seirerühmaga, mis puudutab siis Vahemere lõunakallast, see, mida te just mainisitegi. auväärt parlamendiliikmed, esimees kahekümne kaheksandal veebruaril olin siin teie ees viimati ja juba siis sai räägitud et Põhja-Aafrikas ja mujal maailmas toimuvad sündmused on ajaloolise tähtsusega. me arutasime, kuidas Euroopa Liit peaks südamlikult tervitama neid muudatusi. Need toovad kaasa lootuse piirkonna rahvale parema elu jaoks, inimõiguste hindamiseks, austamiseks, põhivabaduste vabadas- äh,, hindamiseks, mis on meie põhiväärtused. ütlesin viimati, et need viimase aja muudatused on näidanud, et ei ole õige öelda, et kõik riigid ei ole veel demokraatiaks valmis ja demokraat-, öeldi alati, et demokraatia arenemiseks kulub aega, see on muidugi tõsi, aga selline tohutu demokraatlik muutus, mida selles piirkonnas nõutakse, ega see ei juhtunud üleöö ja me teame ju, et see on pidev jätkuv võitlus, aga see ei ole mingisugune vabandus reformide aeglustamiseks või edasilükkamiseks, sest sõnum piirkonna jaoks on selge. ei ole paremat aega kui praegune aega, aeg, töö peab algama praegu ja kui see töö on juba alanud, siis see peab kiirenema. ja just selles kontekstis komisjon ja kõrge esindaja võtsid läinud nädalal vastu ühise teatise, kus pannakse paika äh, meie plaanid Vahemere lõunapiirkonnaga suhete ülevaatamiseks, selleks, et toetada neid muudatusi ja demokraatiat. teatises on loetletud üles seni võetud sammud ja samuti need instrumendid, millega oleks võimalik koheselt reageerida toimuvale, olgu siis see Tuneesia to üleminekuperioodi toetamine või Liibüas ja selle ümber toimuva Eh, humanitaarkriisi lahendamiseks. teatises on räägitud ka sellest, kuidas liikuda edasi uuele partnerlusele, mille aluseks on motivatsioon, olgu see siis et viia edasi poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid reforme selle piirkonna riikide, piirkonna riikides. me liigume nüüd edasi kolmes suunas. kõigepealt toetame demokraatlikke ümberkujundamist ja institutsioonide loomist teiseks toetame kodanikuühiskonda ja ergutame inimestevahelisi kontakte ja liikuvust ning kolmandaks me edendame jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ja selles teatises on väljendatud meie uskumust, et praegu on aeg teha edasi kvalitatiivne hüpe suhetes Euroopa Liidu ja tema lõunanaabrite vahel. et Äh, aidata neil edasi minna demokraatia suunas. ja see on täiesti ühetähenduslik ähm, üleminek äh, demokraatiale, heale valitsemistahale, õigusriigile, inimõigustele ja nii edasi. meie pakume välja partnerluse, demokraatia ja ühise jõukuse nimel, aga selle aluseks saab olla ainult selline ühine pühendumus eriti me planeerime teha enamat selleks, et toetada äh, edenevat kodanikuühiskonda. just see saaks nõuda inimõiguste täitmist ja edendada demokraatia arenemist ja head valitsemistava. see on just see valdkond, kus me peaksime nende abi maksimaalselt ära kasutama ja just seda abi, mida ka liikmesriigid saavad lühikese etteteatamisega anda selleks, et luua selline platvorm, mis koondab ametiühinguid, poliitilisi parteisid ja kodanikuühendusi. kolm olulist poliitilist suunda on meil ka. esiteks liikuvuse parem, paremaks muutmine. see on meie partnerite kauaaegne palve ning seda ja sellega me saame näidata, et me soovime alustada uus, uut ajastut nende vahe, omavahelistes suhetes. me peame looma, panema paika äh, liikuvusmehhanismi kõige jaoks, mida me soovime teha, vabakaubandus, vabad teenused, akadeemiline äh, ja teadustegevus, kodanikuühenduste vahelised kontaktid, väljaõpe, noorte liikumine. teiseks, juurdepääs turgudele meie Põhja-Aafrika partnerid moodustavad kahesaja miljonilise noore tarbijaskonna, kus on tohutu potentsiaal ekspordile, investeeringutele ja töökohtade loomisele. aga see teostub ainult siis, kui me võimaldame neil eksportida seda, mida nad valmistavad. seda ei ole teatises sõnaselgelt ära öeldud, kuid mainitakse ähm, mainiti üheteistkümnenda märtsi erakorralisel ülemkogul selgesti tuleb selle teema juurde õigel ajal tagasi pöörduda. siis äh, rahade ümbersuunamine ja me tahame siin riigipõhist lähenemist kasutada. olgu see siis äh, naabruspoliitika rahastamisvahend ja siis vaatame ka veel äh, paindlikkusinstrumenti ja reserve, kust oleks võimalik raha kasutada. parlament ja nõukogu teevad juba tööd selle nimel, et Euroopa Investeerimispank saaks kiiresti suurendada oma laenumahtusid öö, sellele piirkonnale. ma tean, et kulub natukene aega selleks, et saada täispilt selle kohta, missugune on meie partnerite vajadus. aga tahaksin rõhutada seda, et teatis läheb palju kaugemale nendest kolmest suunanäitamisest. nagu ma juba läinud korral ütlesin, kui me seda algatust arutasime, et president Barroso palus igal volinikul järele mõelda selle üle, mida on võimalik teha igaühe vastavas vastutusvaldkonnas ning mina võin uhkusega kinnitada, et teatis ongi selle ähm, meeskonnatöö tulemus. kakskümmend viis konkreetset meedet on välja toodud siin, mida me kavatseme kindlasti ette võtta oma töös selles piirkonnas sealhulgas on väga lai ampluaa, sotsiaalne dialoog, maaelu areng, makromajanduslik abi, merenduspoliitika, euro, Vahemere lennunduspiirkond või energiaühenduse loomine selle piirkonnaga. samuti kutsusime nõukogu üles võtma julgeid samme kahe ettepaneku osas, mis nüüdseks on juba tükk aega meie ees seisnud. üks on äh, naabruspoliitika rahandamis, rahastamisvahendi määruse muutmine selleks, et oleks võimalik varasemate aastate rahasid kasutada, ülejääke kasutada äh, selle jaoks, et et need rahad võiksid minna Euro-Vahemere partnerluse investeeringute jaoks. seda toetust on väga tarvis nii innovatsiooni kui investeeringute jaoks. teiseks, selleks, et uus Euro-Vahemere päritolureeglid paika panna ja selle abil majandusintegratsiooni piirkonnas parandada. Nende kahekümne viie meetme hulgas on ka taolised algatused, mis on seotud meie välispoliitikaga ja äh, abivahenditega. eriti me suuname tähelepanu ümber äh, kahe tuhande üheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda aasta mm, plaanides seda raha ja kasutame selleks siis ka jälle naabruspoliitika rahastamisvahendit ja pärast seda, kui ma kohtusin teiega viimati, me ei ole, oleme tõesti vaadanud iga kivi alla ja ma vajan teie toetust, et need konkreetsed meetmed ka ellu rakendataks. parlament ja selle liikmed eraldi ja üheskoos võetuna äh, aitavad toetada äh, ne, poliitiliste parteide loomist selles, nendes partnerriikides meil on vaja ka teie toetust selleks, et selgitada avalikkusele ja valitsustele teie oma koduriikides, miks neid meetmeid on tarvis ning kuidas nendega õnnestub meil tõesti muutusi ellu viia oma uutes suhetes selle piirkonnaga. aga muidugi kõigile on selge, et need sündmused, mis arenevad Tuneesias, Egiptuses ja kogu selles piirkonnas, Need sündmused kurenevad, kulgevad omal viisil ja omas tempos ja mingeid kiireid lahendusi ei ole, keegi ei püüagi neid peale suruda, need on protsessid, mis, mida viivad ja juhivad inimesed. iga riik on ka erinev, seetõttu ka igale riigile lähenetakse erinevalt, erineva konkreetse tähelepanuga, sellepärast me peaksime olema valmis eraldama olulisi ressursse, olgu tehnilisi ja rahalisi ressursse ja me peaksime kasutama oma enese põhjalikke kogemusi üleminekuperioodidest sellisel viisil, et see ka peegeldaks meie <clears throat> eristuvat lähenemisviisi neile eri riikidele. me liigume edasi sedamööda, kuidas me äh, liigume edasi ka seoses uue teadisega Euroopa naabruspoliitika valdkonnas, kus me võtame arvesse oma var-, läinud aasta kogemusi ning meie ettepanekud ja teatis on suunatud loomulikult kõikidele meie naabritele. ja rõhutaksin seda, see on tasakaalustatud lähenemisviis ja tähelepanu jagub võrdselt nii lõuna kui ida suunale ja sellist tasakaalustatud tähelepanu pöörame me ka igale naabruspoliitika riigile ja hoolitseme selle eest, et igale partnerile lähedatakse vastavalt tema eripäradele ja mitte geograafia järgi, vaid iga partneri valmidusele ja ambitsioonikusele tuginedes Äh, seoses sellega, kui, kuivõrd nad on valmis reforme ellu viima. kasutan juhust, et mainida ka seda, et oleme võtnud enesele natukene rohkem aega selleks, et teatis naabruspoliitika rahastamisvahendi osas paremini välja töötada. me tahame näha, kuidas see erinev lähenemine paremini toimib praktikas ja kuidas Euroopa Liit on valmis pakkuma rohkemat ja kuidas ka äh, Äh, võetakse vastu, kuidas viiakse ka ellu neid meetmeid, mis eelmise nädala teatises on kirja pandud. tuleb paljustki õppida äh, seoses meie idanaabritega toim-, peetavate suhetega. praegu kavatseme tulla välja selle teadusega maikuus, mäletate, ma rääkisin teile varem kahekümnendast aprillist ja siis on meil ka, on ka parlamendil kauem aega järele mõelda ja kaaluda ähm, viimase aja sündmusi ja praegugi kulgevaid sündmusi ja kuidas need mõjutavad meie suhteid kõikide meie naabritega. enne kui lõpetan, tahaksin paari minuti jooksul käsitleda ka Vahemere piirkonda ning äh, öelda paar sõna üksikute riikide kohta. Tuneesias on üleminekuvalitsus võtnud positiivseid samme, poliitilised parteid on kõik liberaliseeritud, äh, kogunemisvabadus ja sõnavabadus, äh, seda on nüüd lubatud ja Eh, pannakse kokku uus põhiseaduslik assamblee, Euroopa Liit on teinud koostööd nende sammude osas ja pakkunud oma toetust sellele. oleme andnud juba demokraatliku ülemineku jaoks varas, varast toetust, samuti ka valimise jaoks toetust, oleme võtnud meetmeid õigusriigi ja kodanikuühiskonna toetuseks ning me otsime võimalusi, kuidas toetada ka Tuneesia majandust Egiptuses me oleme olnud ülemineku võimudega pidevas ühenduses, kõrge esindaja Catherine Ashton saab teile hiljem aru anda oma sellenädalasest külaskäigust Kairosse, kus tal oli võimalus muuhulgas kohtuda ka uue peaministri ja välisministriga. ja ma loodan, et need muudatused äh, viivad Äh, selleni, et luuakse kaasav ja laiapõhjaline valitsus Egiptuses ja meie oleme lubanud äh, mobiliseerida ressursse vastutasuks demokraatlike reformide eest. muidugi me ei hakka lahendusi peale suruma ega dikteerima, missugused peavad olema tulemused, aga meie liigume siis, kui Egiptus on valmis. ja samal ajal me mm, toetame juba rohkem Egiptuse kodanikuühendusi piirkonna äh, teistes riikides on samuti toimunud äh, palju lubavaid muudatusi. Maroko kuningas on lubanud reforme, äh, kavatseb asju reform, referendumile panna. reformikavasid on kuulutanud välja ka Jordaania kuningas. Euroopa Liit loodab, et need ka ellu rakendatakse. ja et see viiks demokraatlike reformide kiirenemisele kummaski riigis. siis Liibüa vaatamata erinevustele, ma usun, et me oleme kõik ühel meelel selles, et ka Liibüa inimestel, rahval on samad, on, väärivad samu võimalusi otsustada omaenese tuleviku üle, nii nagu naabrid Tuneesias ja Egiptuses. üheteistkümnendal märtsil võttis äh, Euroopa Ülemkogu äh, selge seisukoha Liibüa ja tema praeguse juhtkonna suhtes ja me jääme selle poliitilise joone juurde ning samuti otsime meie võimalusi teha tihedat koostööd ÜRO raames, aga ka Araabia Liiga raames ja Aafrika Liidu raames. kontakte on võetud juba selleks, et hoida, et, et korraldada ühistippkohtumine Liibüa kohta, nii nagu ülemkogul äh, otsustati, nõnda et Araabia liiga ja Ameerika, Aafrika Liit oleksid kaasatud sellesse protsessi. Eh, humanitaarabi anname nii Liibüas endas kui ka piiridel ja liikmesriigid ja Euroopa Liit on seitsekümmend üks miljonit eurot selleks eraldanud ning kaalutaksegi abi suurendamist. teeme kõik selleks, et hooli, et kolmandate riikide kodanikud saaksid lahkuda Egiptuse ja Liibüa piirilt, kuhu nad praegu on jäänud kinni ja vaatamata jõupingutustele eh, me suudame eh, inimesi abi, vähem inimesi abistada, kui neid juurde tuleb pagulastena me oleme väga mures selle sõjalise olukorra pärast eh, ja paistab, et Gaddafi režiim hakkab ikkagi võidule saama ja kogu see diskussioon toimub nüüd edasi ÜRO Julgeolekunõukogus, mis ei tähenda muidugi seda, et Euroopa Liit ei äh, pühib enda käed puhtaks. ülemkogu on selgesti öelnud, et kolonel Gaddafi peab lahkuma. Euroopa Liidu jaoks on sellel, sellel ka väga olulisi tagajärgi meie äh, Liibüa poliitika osas kommunikatsioonikanalid peavad muidugi olema avatud, aga samuti peame vaatama, kuidas oleks võimalik praegusele režiimile rohkemat survet avaldada ja peaksime kaaluma, missugused need lähikuude stsenaariumid saavad olla. nõukogu arutab jär-, Gaddafi režiimi vastaseid piiranguid ja sanktsioone, tuleks võib-olla vähendada sellele Eh, režiimile kättesaadavaid vahendeid, samas on sellega muidugi kaasas ka see, et mine, mõned Euroopa firmad kannatavad selle all, aga see kõik tuleneb Euroopa Ülemkogu otsustest. samuti peame vaatama seda, kuidas me saaksime tõhusamalt pea, pidada dialoogi Liibüa opositsiooniga ning Euroopa Liit kaalub ka neid võimalusi, mis on suunatud võimaliku julgeoleku ja kaitsepoliitika missiooni äh, väljakuulutamisele, aga ma ei hakka seda põhjalikumalt rääkima. auväärt parlamendiliikmed, meie ees on ajalooline väljakutse, Euroopa institutsioonid tunnevad siin suurt vastutust selleks, et selle väljakutsega toime tulla ning ma olen kindel, et võin öö, äh, arvestada parlamendi toetusega öö, selleks, et oleks tagatud Euroopa Liidu poolt vajalike meetmete ja poliitikate võtmine ja olemasolevate vahendite kasutamine selleks, et toime tulla nende väljakutsetega. suur tänu! Eh, suur tänu, volinik! neliteist inimest on sõna soovinud ja meil on ainult kolmkümmend minutit selleks aruteluks ja voliniku vastusteks. niisiis piirame algusest peale kohe kõneaega esimesena härra Panseri, kes on Magribi delegatsiooni esimees. kaks minutit. ma üritan kiireminigi teha. ma soovisin siin kinnitada volinikule, et kui meil oleks ka Oscari auhind, siis volinik Füüle oleks esimene kandidaat aga kui vaadata nüüd, mida komisjon ja nõukogu on ette võtnud, siis jääb mulje, et kogu meie tegevus kehtib ainult Tuneesia kohta, sest Tuneesia liigub tõesti edasi üleminekuprotsessiga. Egiptuse osas on teatud kahtlusi, sest ma ei ole päris kindel, kuidas võib lõppeda see paari päeva pärast toimuv referendum, kui tulemus on ei, siis segadus jätkub. Liibüa on aga katastroofi jäärel. me oleme võimetud ning on tekkinud oht, et me muutume siin Euroopas täiesti mõttetuks. asi ei ole ainult selles, et me kaotame oma usaldusväärsuse rahvusvahelisel areenil võib ka juhtuda, et Gaddafi naasmine võib mu-, olla eeskujuks ka teistele riikidele, nagu näiteks Süüria ja Alžeeria, kes hääletasid Araabia liigas äh, lennukeelutsooni kehtestamisele vastu, nemad toetavad Gaddafit. nüüd paar kommentaari. siin on meie ees omad ohud. me võime tekitada pettumust Põhja-Aafrika kodanikuühiskonnale, see on tõsine probleem. siis võib pettuda ka Euroopa avalikkus, sest nad näevad, et sõnadelt tegudele ei jõuta. ning siis see Lõuna-Vahemere algatus, me võime kaotada oma poliitilist kaalu, ma tean, et te räägite sellest veel komisjonis Te räägite sellest taibukast tingimuslikkusest, aga teil ei pruugi olla enam kellegagi läbi rääkida, kellele neid tingimusi kehtestada. suur tänu, härra Panseri, härra Salafranca. härra esimees, suur tänu. suur tänu teilegi, härra volinik, et te jälle siin meie ees kõnelete ja tutvustasite oma uut teatist. täiesti õigesti eristasite te Äh, lühemat, äh, keskmist ja pikemat perspektiivi. Te rääkisite siin demokraatia ülesehitamisest ning mainisite ka, et meie öö, äh, poliitikates on oma puudujäägid selle riigi, regiooni puhul. samuti peame me edendama naabruspoliitika sees kodanikuühiskonna aspekte tuleb kaasata Euroopa investeerimis- ja rekonstruktoori- ja arengupank. samuti tuleb kaubanduslepingute raames liberaliseerida kaubandus, loomulikult käivad sellega kaasas omad tingimused. Te vist nimetasite seda, et rohkem rohkema eest mida rohkem on poliitilisi reforme, seda rohkem on kaasatud Euroopa Liit. seda arvesse võttes tahaksin esitada paar küsimust, härra volinik. kõigepealt te ütlesite, et meil on vaja rahastamine üle vaadata. Te rääkisite strateegilisest reservist ja selle mobiliseerimisest. millisest suurusjärgust me siin räägime, teiseks komisjon ei koosne ju juurteta bürokraatidest, tegemist on poliitilise organisatsiooniga. Te ütlesite, et kaks liikmesriiki esitasid ÜRO-le ettepaneku. mida te arvate, et sellest, et mõningad liikmesriigid on teinud vea, sest Gaddafi poeg on juba ka rääkinud, et Benghazi linn paari päeva jooksul langeb Gaddafi kätte ning nemad võidavad. suur tänu, härra Salafranca. proua de Kaiser, kes asendab härra, härra Vigeninit, kaks minutit. suur tänu, härra esimees. härra volinik, nagu mu kolleegidki, olen ka mina selle teatise üle väga rahul samuti on hea meel kuulda, et te kinnitate, et demokraatia on kõikide inimeste jaoks, kõikide ühiskondade jaoks, meil on tõesti tarvis rohkem demokraatiat, rohkem arengut ja nii edasi. samas, kui minna nüüd kaugemale nendest sõnadest ja minu kolleeg Salafranca juba rääkis nendest algatustest, siis tegemist ei ole ju revolutsiooniga. majandus, kodanikuühiskond ja nii edasi on ju kõik osa olemasolevatest lepingust, mis meil olemas on ning see on oluline ka pidades silmas meie kuvandit maailmas. me ei ole lihtsalt suutnud neid tingimusi ellu rakendada. meil on tarvis lihtsalt uusi algatusi, uusi ideid. aga põhimõtteliselt te juba kordate ennast. meil on tarvis need vead parandada, miks need vead üldse tehti ma olen rahul selle äh, teatisega, aga meil on tarvis mingisugust mehhanismi ka, millega parandada mineviku vead. sõnu on palju, aga tegusid mitte eriti. millal me ometigi jõuame tegudeni? Euroopa Parlament sooviks ju ka osaleda kõikides nendes, äh, nende mõõdetavate tulemuste saavutamises kas palju me peame neid Liibüa resolutsioone veel vastu võtma? mitte midagi ei ole muutunud. seega ma sooviksin uut kontrollimehhanismi, uut seiremehhanismi meie poliitikate jaoks. et meie sõnadelt tõesti ka tegudeni jõuaks. siis suudame me vältida ka palju vigu. mis puudutab Liibüat, siis sellest ma ei kavatse eriti palju rääkida, aga täna õhtul on mul häbi olla eurooplane. härra Vaigel kaks minutit. suur tänu. mina olen seiregrupi liige Lõuna-Vahemere tarvis. täna toimus esimene koosolek meil. tulevikus arvatavasti toimub neid koosolekuid veelgi, ka tänu teie heale tahtele, et te olete valmis siia arvamusi vahetama tulema aga ma, mul on tunne, et teie kõne oli nagu reekviem Liibüa revolutsioonile. Nendele inimestele, kes panid kõik mängu, surumaks läbi muutusi Liibüas. aga me peame tegema rohkem. täna oleme me siin saalis kuulnud mitmeid üleskutseid mitte hüljata liibüalasi, nagu hüljati viiekümne kuuendal aastal ungarlased, hül-, nagu hüljati kolmekümnendatel Hispaania revolutsionäärid. praegusel hetkel ei saa me midagi eriti teha, aga ma arvan, et turvatsooni, turvapiirkonna loomine revolutsionääride äh, käsut-, äh, kontrolli all olevas äh, piirkonnas oleks mõistlik. me teame, et Srebrenica puhul see turvatsoon midagi seal olevatele inimestele positiivset kaasa ei toonud, aga see oli lääneriikide viga. ma arvan, et oleks mõistlik kaaluda edasigi seda mõtet võib-olla oleks võimalik sellega tegeleda ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames. veel üks asi, me ei maininud täna kõiki riike. me ei rääkinud Bahreinis toimuvast, samas tervitasime me demonstratsioone Liibüas Mm, kui me plaanime nüüd oma rahaeraldisi, siis peame me mõtlema, kes maksab kinni äh, seal piirkonnas aset leidnud kahjud. härra Tännok, kaks minutit. suur tänu, härra volinik, palju õnne teie esimese deklaratsiooni puhul siin komisjoni ees, mis puudutab äh, abi andmist Lõuna-Vahemere piirkonnale minu fraktsioon ECR toetab vägagi mitmeparteilise demokraatia väljakuulutamist Araabia maailmas, aga demokraatia loomulikult ei seisne ainult vabades ja õiglastes valimistes. eelmisel nädalal kohtusin äh,, nägin ma, et äh, Tuneesia valimiskomisjon ei registreerinud kahte islamistlikku parteid, sest nad ei olevat olnud äh, põhiseaduslikud, sest nende platvormis oli siin kirjas diskrimineerimine naiste, homode ja vähemususkude vastu, ma arvan, et neil on, oli täiesti õigus. me peame neid toetama selles, sest sellised ekstremistlikud parteid ei peaks poosetama, et nad on demokraatlikud. ma toetan praegugi, praegu vägagi seda mini Marshalli plaani Tuneesia ja Egiptuse jaoks ma tean, et see on vastuoluline meie valijate jaoks, me peame neid veenma, eriti kui me toome fonde ära muudest piirkondadest, nagu näiteks eh, idapartnerluse riigid, aga loodetavasti piirab äh, aga, aga arvatavasti, kui nende majandus kokku kukub, kaasneb sellega tohutu sisserändajate laine, Egiptuse turismisektor olevat kokku kukkunud, Tuneesias majandus enam ei toimi ning me tekitame tõsise finantskriisi, kui me neid äh, keskmises ja pikk, äh, lühemas perspektiivis äh, üleminekuperioodil ei aita. Liibüa puhul olen minagi väga mures, et see hullumeelne mees Gaddafi ja tema psühhopaatidest pojad võidavad. see tekitaks seal riigis humanitaarkriisi, aga ka julgeolekualase õuduse unenäo meie Euroopa Liidu ja lääneriikide jaoks ning ma usun tõesti, et kõik need külmutatud fondid Euroopa Liidu liikmesriikides min-, pandaks kasutusele, olenemata sellest, ähm, milline selle kriisi tulemus on. muidu küsitakse meie käest, miks me kaitseme küll see äh, äh, kurde ja kosovolasi, kuid ei kaitse liibüalasi Gaddafi eest, suur tänu. suur tänu, proua Flöötor, kaks minutit suur tänu. ma lugesin ülima mõnuga seda teatist. aga seda ennem, kui Euroopa Liit otsustas hüljata Liibüa demokraadid ning anda, jätta nad Gaddafi gängi kätte. ning nüüd on olukord meeleheitlik. sest Euroopa Liidu toetus Liibüa revolutsionääridele on kadunud. mul on väga halb maitse suus, selle otsuse mõjud saavad olema väga ebameeldivad. kohutavad sealsetele inimestele, kes elavad nende pommide all. ei sure mitte ainult demokraatia, teiseks Liibüas on kaheksa tuhat inimest, kelle Tripoli ÜRO põgenike haru, põgenikeameti haru on kuulutanud põgenikeks. Nad ei saa lahkuda, nad ei saa minna oma päritoluriikigi tagasi. meil oleks vaja leida riigid, mis võtaks need inimesed vastu Euroopa Liit peab toetama nende ri-, inimeste minekut tõe-, saatmist tõesti turvalistesse kohtadesse, kas sellest on räägitud? sest see on täiesti kohutav, pidades silmas, et me soovime aidata kaasa Lõuna-Vahemere riikide demokratiseerimisele. suur tänu, härra Kontis, kaks minutit. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φούλε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν με πείσατε härra Füle, mul on kohutavalt kahju, aga ma kardan, et ei saanud päris hästi aru sellest, et kuni tänase päevani Euroopa Komisjoni teatises sisalduvad meetmed ei ole ellu rakendunud, eriti kui me vaatame, mis on ära tehtud ja mis toimub praegu. Te ju üldse ei rääkinud Euroopa Liidu suht-, suhetest nende riikidega. Need viisteist meedet, ma vaatasin nad väga põhja, põhjalikult läbi ja ma leidsin sealt järgmist komisjon on ju koostööd nende riikidega, toetanud neid riike ja sellega on tegelikult Euroopa Liit kaasosaline selles olukorras, mis praegu on välja kujunenud. ja nüüd on meie vastutusel, me peame kõrvaldama need diktaatorid me ei saa lasta asjadel areneda isevoolu teed, aga me praegu ei võta vastutust, vaid jätame lihtsalt asjad nii, nagu nad on. ja ma ei näe ka mitte mingisuguseid suunda, orientatsiooni teie poolt öeldus, need poliitilised vead, mis on tehtud nendes riikides, on jäänud korrigeerimata. ja tahaksin veel lisada järgmist. Need avaldused eh, ei puuduta ainult aastaid võimul olnud diktaatoreid, vaid ka majandusküsimusi, inimeste elusid inimesed tahavad paremat tulevikku, paremat ühiskonda, paremat isiklikku elu. ja minu viimane märkus. Te ei võta vastutust äh, ei reageeri nende diktatuuride sammudele. Euroopa on vastutav selle eest, et need inimesed praegu ametist ei ole, nad tuleb sealt ametist kõrvaldada Euroopa Liit peab siin juhi rolli võtma. meie esindaja on seal nüüd kohapeal, aga ainult härra Sarkozy on see, kes üldse midagi teeb. kõik fraktsioonid on nüüd sõna saanud. E, nüüd viimased sõnavõtjad saavad ühe minuti. E, aș vrea să fac mai întâi o observație. Cred că uh, suntem cu toții de acord asupra liniilor generale ale noului parteneriat, democratizare, ma tahaks ühe väikese märkuse teha. tahaks öelda, mida see partnerlus tähendab demokraatiale ja heaolule. see on väga tähtis kodanikuühiskonna jaoks, aga peale selle, peale nende lepingute, millest juba kolleegid rääkisid, tuleb mõelda ka mitmesuguste kriteeriumide peale, meie kaasatus peab olema ka paremini nähtav kõigepealt Ehm, erinev lähenemisviis erinevatele riikidele. ma tahaksin teada, kas lähitulevikus on kavas mõni projekt ehm, ehm, paremate partnerlussuhete loomiseks nende riikidega, kas mingi teekaart on olemas? Euroopa Komisjoni teatises öeldakse, et on vigu tehtud, aga te ei paku välja lahendusi, et paremad suhted võiksid välja areneda. proua Komes, üks minut. volinik, teie teatis on väga hea, aga ta ei ole midagi väärt, kui me Liibüas nurjume. proua Ashtonile öelge et ta võib jah, tõesti faktide otsimisega ja kogumisega seal tegeleda ja sinna jäädagi, kui me ei hoia ära, et Gaddafi režiim Benghazis oma kodanikke mõrvab. mulle meenuvad nende inimeste näod, kellega ma Benghazis kohtusime paar kuud tagasi. Te viitasite siin et Euroopa Liidu ettevõtetele, kes kardavad et varade külmutamine neid kuidagi mõjutab. meie avalik arvamus kahjustab, et just sel põhjusel me praegu viivitamegi sammudega, see on just põhjus, miks me vaikime sellest, et Bahreini on tunginud Saudi Araabia väed ja miks me Mubaraki varasid ei külmutanud, meie delegatsioon läheb Egiptusse, tahab selle kohta vastust saada. ja veel tahaksin välja tuua, Eh, proua Flotre ja Napolitano ja teisedki siin parlamendis on aastaid nende vaprate inimestega, kes praegu demokraatia eest võitlevad selles maailma osas kohtunud ja parlament on tõesti väga tähtsat rolli etendanud ning komisjon ei saa seda ära kasutada. Milan Mon, Milan Mon, üks minut ma tänan, härra esimees, volinik. ma tervitan seda, et naabruspoliitika kujundatakse suuresti ümber. ma vaatasin lühidalt selle dokumendi läbi, väga põhjalikult seda ei teinud, pean ausalt välja ütlema, aga see, kuidas te suhtute revolutsioonidesse või evolutsioonidesse, mis praegu toimuvad, jah, demokraatia põhimõtted ja selline edasiarenenud staatuse omistamine on väga tähtis. nüüd kaubandussuhted, ma mõistan, et kaubandussuhted eh, loovad rikkust mõlemal pool Vahemerd, aga eh, väga tähtsad on Euroopa Liidu investeeringud nendesse riikidesse. ning tuleks läbi lugeda ka see raport, mille me võtsime äh, vastu möödunud nädalatel ja see puudutab põllumajandust ja rahvusvahelist kaubandust. seda laialdaselt toetati ja see puudutab väga paljusid põllumehi Euroopa Liidus. paraku see, mis on tööstuse ja teenuste vallas tehtud, äh, on toimunud nende arvelt, nende huvi eirates. meil on väga ranged normid tervishoiu vallas, toiduainete normide on karmid. ka nende küsimustega peab tegelema. Kirillov, üks minut yes,. jah, ma tänan, härra volinik, teen lühidalt. Teil on meie täielik toetus üldjoontes sellele, mis te olete välja pakkunud, aga ma tahtsin lisada oma kolleegide murele ka, palun, kuida-, äh, täiesti tõenäoline on stsenaarium, et paari päeva pärast jõuavad Kadahi väed Benghazisse, see on ähm, ülestõusnute tugipunkt. ja mida nad seal teevad, on selge, seal hakkab jooksma veri. meil on Euroopa Liidul ja Ameerikal oma äh, alused rahvusvahelistes vetes Benghazi lähedal merel. mida me siis ütleme? siin on kaks võimalust, üks öö, eh, olla kaasatud ja üritada päästa neid inimesi, kas on siis seal lennukeelutsoon või mitte. aga teine asi on öelda neile lahkuge, jookske minema, sest paigale jääda oleks meie kõigi jaoks õudne lahendus. ma tänan härra Ungurjanu, üks minut. Um, volinik kuueteistkümnendal veebruaril Prantsusmaa ja Hispaania, Kreeka, Sloveenia, Küpros ja Malta kirjutasid kirja proua Ashtonile ja seal tehti ettepanek, et osa valdkondi on üle rahastatud, teisi alarahastatud ja seal öeldi, et tuleb lõunasse suunatavaid rahasummasid suurendada ja seda ida arvelt. ja see on kolmel põhjusel vale. kõigepealt statistika oli vale, teiseks on see kohutavalt halb signalisatsioon ida suunas ning veel vastandaks hullemini lõuna ja ida omavahel. kuidas teie analüüsiksite seda algatust ja selle mõju? naabruspoliitikale. Eh, grazie, onorevole Ungareanu. Conclude il dibattito l'onorevole Lockbile. ja nüüd debati lõpetab proua Lockbiler, üks minut. Danke, Herr Vorsitzender. ma tänan, härra esimees. me arutasime teie dokumenti ka inimõiguste allkomisjonis ja ma arvan, et teatud küsimused vajavad kommenteerimist. proua Flootre juba rääkis ühest asjast, nimelt Eritrea, Somaalia mm, põgenikud. ÜRO tegi ettepaneku, et Euroopa Liit peaks neile abikäe ulatama. teiseks Frontex ja tema ülesanded. Nemad kaitsevad meie piire, aga peavad ka abi andma. kuidas see kõik läheb kokku? sellega, et Itaalia keeldus vastu võtmast alust, mis tuli Liibüast, riigist, mis praegu on kodusõjas. mida äh, saab ära teha selleks, et aidata pagulasi äh, kodusõja piirkondadest, kuidas seda teha? Eh, suur tänu kõikidele kõnelejatele. meil on neli minutit aega järele jäänud, enne kui koosolek lõpeb kuid muidugi meil on väike varu, viisteist minutit, kuid seda on vaja, nii et teil on aega vastata. suur tänu, härra eesistuja. suur tänu kõnelejatele. suur tänu teie panuse eest, küsimuste eest. ma usun, et on aus öelda et see, mida me lõunas näeme toimuvat, on ajaloolise tähendusega. samuti on aus öelda seda, et Euroopa Liidus ja liikmesriikide pealinnades ja Brüsselis ja komisjonis ja nõukogus ja isegi siin kojas toimuvad arutelud omavad sarnast iseloomu. rida teie küsimusi äh, on üsna spetsiifilised. ja kindlasti on paljud neist paremini vastatavad Cathy Ashtoni poolt. Te ju saate aru, mina vastutan ühenduse lähenemisviisi eest ja ma mõistan väga hästi paljusid teie kommentaare. sellises olukorras äh, on mul aga raske neid ka kommenteerida. samas aga te teate ka seda, et ma ei põrka tagasi äh, kasutamast iga võimalust äh, sellises raskes olukorras ilma kedagi poliitiliselt eelistamata või soosimata. ma olen valmis arutama neid asju kõikehõlmavalt. see raport, mida ma teile täna esitlen, on suunatud tulevikku ning mulle meeldib tulevikku vaadata. mõned märkused tegin täna ja mõned öö, äh, olid ka läinud korral, mis puudutasid seda, kuidas me teeme siin-seal väikesi kompromisse lühikeses plaanis oma lähenemisviisis, kuid eriti koos teie toetusega äh, tahaksin tõesti pakkuda välja ka partnerlust muudatuste nimel äh, komisjoni ja selle koja vahel, et sel korral me teeksime asjad õigesti. tähtis on mõista järgmist selle Vahemerd puudutava teatise abil me oleme andnud vastused vaid neile lihtsatele küsimustele. me oleme andnud vastuse küsimusele, mida Euroopa Liit on valmis tegema, kui kaugele ta on valmis minema, juhul kui meie lõunanaabrus, need riigid mis juba on asumas demokraatia ja ülemineku protsessile. lisaks nendele küsimustele on veel terve hulk raskemaid küsimusi, mida teha nende riikidega, kes ainult mängivad reformidega, mida teha nende riikidega, kes ei mõtlegi veel tõsiselt muudatustele oma piirkonnas. ja ma arvan, et on oluline, et me kõik mõistaksime, et teatis, mida me täna vastu võtame, et seda teatist ei võeta vastu kuidagi isolatsioonis. Euroopa naabruspoliitikat vaadatakse jätkuvalt läbi ning sellest peaksime me saama kõik vastuseid nendele keerukamatele küsimustele. ning loodetavasti me ei põrku tagasi ka nende küsimuste vastamisest ma juba siin mainisin neid selles komisjonis ja mitte ühe korra. mis on selle partnerluse lõppmäng, olgu see ida või lõuna suunal? minu jaoks on see selline kompleksne lähenemisviis, mis näeb ette nii vahendid kui ka strateegia, visiooni. millist mehhanismi me peame me kasutama selleks, et asi sel korral toimiks üks on muidugi minu kindel lubadus siin sellele komisjonile. teine element on kogu komisjoni kindel lubadus viia ellu äh, naabruspoliitika, seda mainis nii president Barroso kui ka kõrge esindaja. ja mul on väga hea meel, et poliitika, komisjoni poliitika, see ei ole ainult minu kätes, vaid üha enam ka minu kolleegide kätes komisjonis. ja kolmas element on järgmine. esimest korda pärast Lissaboni lepingut on meil instrument, mis võimaldab meil oma raha panna sinna, kus on meie huvid meil ei ole enam koordineerimata tegevust või mõned ütleksid isegi konkureerivaid ähm, instrumente, ühelt poolt mm, ÜVJP ja teiselt poolt ühendus. me kaasame oma välisteenistuse, TEFCO ja teised komisjoni teenistused ja meie tegutseme peaaegu igapäevaselt et äh, üheskoos peame nõu, et äh, hoolitseda selle eest, et meie väärtused ja meie huvid ka selles uues poliitikas kokku langevad. täna küsisin volinike kolleegiumis oma kolleegidelt ja presidendilt äh, pöörata tähelepanu ka jätkutegevustele, mis me kaheksandal märtsil, sellele teadisele, mille me kaheksandal märtsil vastu võtsime me oleme protsess, jõudnud protsessi, kus kõik need kakskümmend viis meedet, mida ma siin nimetasin, ähm, kakskümmend viis meedet, äh, nendele määratakse vastutajad, missugune teekaart on nende rakendamiseks ette nähtud ja samuti ütlesin ma veel ühte asja. palusin, et äh, volinikud toetaksid seda mõtet, et loodaks niisugune juhtkomitee mis vaataks selle järele, et need kakskümmend viis meedet ka koordineeritud viisil ellu rakendatud saaksid ja selle juhtkomitee mm, juures oleksid esindatud loomulikult nii välisteenistus kui komisjon ise. ühtlasi oleme täna alustanud üht tähtsat ja vajalikku protsessi, mis jätkub kindlasti nüüd mõnda aega. nimelt vaatame kõikide naabrite äh, rahvuslike riiklike indikatiivseid programme nii lõunas kui idas ja me vaatame, et kas meil on olemas tehnilise abi programmid ja finantsabi programmid just seal kohas, kus me tahaksime, et nad on. ja kui nii ei ole, siis me vaatame seda, kuidas oleks võimalik need vahendid ümber suunata ning ma tulen jälle selle koja ette siin ja võtan öö, osa mis tahes raamistikust teie aruteludest, et öö, seda küsimust teiega põhjalikult arutada, et võiks olla kindel, et teie saate usaldada meid ja näete, et meie tegutseme läbipaistvalt ja teeme just seda, mida me ka tegelikult lubame teha mõned küsimused, näiteks äh, Salafranca küsimus äh, rahade ümbervaatamisest. vastus on selline, lisaks lähivajaduste jaoks raha leidmisele pöörame me tähelepanu ka nendele riikide indikatiivsetele programmidele ja siin ei ole juttu mitte vähesest rahast ma arvan, et siin on ming-, midagi neli miljardit eurot ette nähtud üheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda aasta jaoks kogu selle piirkonna puhul. samuti me ei vaa-, me vaatame ka pea, peatüki neli ja me ei otsi mitte lihtsalt reserve, et kas kuskil raha vedeleb, et ja ootab, et me saaksime seda kasutada. ei, me vaatame ka kestvaid, käimasolevaid programme äh,, ja hindame oma naabrite vajadusi ja küsime enestelt, kas meil on seda raha enam kusagil mujal vaja kui seal, kus nad praegu, need rahad on. kas me saame seda raha paremini kasutada, kui me suuname selle meie naabruspoliitikasse? praegu on muidugi liiga vara Mm, rääkida, millest me oleme arutanud, mida me oleme arutanud ja missugune see suurusjärk on, aga, aga ütlen vähemalt nii palju, et see on üsna märkimisväärne summa, millest siin jutt käib. ja siis on veel neljas rahaallikas, see on rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega loodud partnerlussuhe, mida me toetame ja me vaatame, kuidas ka innovatiivselt rahastada, kas kasutades seda nõndanimetatud blending mehhanismi äh, ja investeerimisvahendeid paremini kasutada. aga niipea, kui see ülevaatus on ülevaatus on läbi neljanda pealkirja, peatüki alusel, siis võtan kohe teiega ühendust ja räägin teile ära, mille millisest rahasummast juttu on? Kai-, proua de Kaiser esitas väga tähtsa küsimuse ja ma püüan sellele vastuse anda, aga siin on nagu kolm viisi, kuidas on võimalik tagada, et asi järgmisel korral toimiks. me kõik mõtleme, kuidas, järele, kuidas seda teha, mitte ainult bürokraadid Brüsselis, vaid ka liikmesriigid ning ma loodan väga, et, et need dramaatilised muutused, mida meie praegu näeme toimumas, et need läheksid, et, et see, need õiged sõnad, mida praegu kasutatakse, et sellele järgneksid ka õiged teod. ja ma väga usun, et meil on see õige mehhanism ja mõtted sellest, kuidas seda asja õigesti toimetada. ja teie parlament mängib siin väga olulist rolli ja siin ei ole mingit kahtlust selles, et see nõnda on. ja proua Flootri küsimus oli järgmine. pagulaste erirühm, selle pagulastest need tuhat, paar tuhat, kellele on antud eristaatus mina ei, ei olnud neljapäeval kohal ülemkogul või reedel ülemkogul, aga ma tean, et läinud nädalal komisjoni kolleegiumis seda asja arutati ja minu kolleeg Georgieva, tema lubas kindlasti võtta liikmesriikidega ühendust ja katsuda leida lahendus nii paljudele inimestele kui võimalik selle põhjal, mida ma olen nüüd ütelnud, võite te arvatavasti teha järelduse, et ma ei ole mingi eriline et ma ei ole valmis raha praegusel hetkel idast lõunasse suunama, kuid ma, ma mõtlen, et te saate juba aru, et ma olen kindlasti tegelikult seda meelt, et raha läheks just sinna, kus action toimub ja selles mõttes ma pean silmas just nimelt reformi, reformiprotsessi, demokraatlikke ümberkujundusi ning ma loodan väga, et kui Euroopa, ülejäänud Euroopa mõtleb järele, mis toimub lõunas, et nõnda mõtlevad selle üle ka meie partnerid idas ja et nad kasutavad neile eraldatud ressursse parimal võimalikul viisil inimõiguste küsimused, üks viimastest kõnelejatest mainis seda, need on väga olulised kogu selles temaatikas ning ma olen juba oma kolleegide kaudu teada andnud, kes on vägagi, kes on, kes, et olen valmis ka inimõiguste alakomisjoni ette astuma ja arutama seda teemat et meie naabruspoliitika oleks just ka selles suhtes õige poliitika. ja, ja sellega ma piirduks, piirduksingi, suur tänu. kena. täpselt ja lühidalt. mis meid puudut-, mis meisse puutub, siis siis meie ees esinenud äh, volinikest olete teie kõige tõhusam ja abivalmis, abivalmim. arvestades, kuivõrd tundlikud teemad meil käsil on, siis me mõistame, et ei saa kõiki tõstatatud küsimusi väga põhjalikult arutada, aga see on olnud vägagi positiivne kohtumine, nagu ikka alati teiega see on ja kindlasti jätkub see ka nõnda tulevikus. kõike paremat teile ja soovin parimat ka meie edasistele suhetele ning ma loodan, et saite ka kindlasti kasulikku mõtteainet siit oma ülesannete ja vastutusala jaoks. loodan, et nüüd me saame koosoleku lõpetada ning kohtume taas kahekümne teisel märtsil kell üheksa hommikul, kena õhtut. koosolek on lõppenud.